nagu te tõenäoliselt teate, nagu ikka, alustame päevakorra kinnitamisega. mingeid teadaandeid esimehel ka ei ole, mis tähendab, et me saame kohe kolmanda päevakorrapunkti juurde ja selleks on Sahharovi auhinna kandidaatide tutvustus aasta kaks tuhat viisteist mina juhatan meie tänast kohtumist. ahveti kolleegid palusid mul seda teha. proua Valencia, härra Elmar Brokk, mõlemad palusid seda ja koos härra Pungaga, kes esindab siin arengukomisjoni, nii et meie komisjon, inimõiguste allkomisjon ja TV, kõik need kolm on seotud sellega, et valime välja igal aastal Sahharovi auhinna eh, kandidaadid. ja kaks tuhat viisteist auhinnamenetluse algus on nüüd käes ja kolme nädala pärast on hääletus, nimelt viieteistkümnendal novembril on need kandidaadid hääletusel. viieteistkümnendal me valime siis Eh, nimekirjast eh, välja kolm, eh, kolm saadetakse esimeste konverentsile ja laureaat valitakse siis neljapäeval, kahekümne üheksandal, kui me Strasbourgis koos oleme. nagu te kahtlemata teate, Sahharovi auhind on üks kõige silmapaistvamaid aspekte parlamendi töös, vähemalt inimõiguste vallas. igal aastal Sahharovi auhinnaga tunnustatakse üksikisikuid ja organisatsioone, kes töötavad kõikjal maailmas kaitsmaks inimõigusi ja demokraatiat. Need on organisatsioonid ja inimesed, kes võitlevad autoritaarsete režiimide või isegi totalitaarsete režiimide vastu, allasurumise vastu, ahistamise vastu. nii et Sahori auhind on eh, nagu sümbol, sümboliseerib meie pühendumist inimõiguste kaitsmisele ja Need, kellele Sahharovi auhind on antud, on kindlasti äh, äh, saanud suurt toetust oma võitluses ja sellega on ka nende töö äh, palju nähtavamaks muutunud. ja loomulikult ei tohi alahinnata ka seda, et Sahharovi auhinna omistamine kaitseb laureaate sest nii on nende üritus, mida nad kaitsevad, kõigile palju paremini teada. ja tänu Euroopa Parlamendile on meil ka alles inimõiguste ja demokraatia instrument, mis on pühendatud ka sellele samale ülesandele inimõiguste kaitse ja meie oleme alati avaldanud survet komisjonile ja viimastel aastatel ka välisteenistusele, et töö selles vallas jätkuks. käesoleval aastal on inimõiguste kaitseks loodud uus mehhanism Eh, demokraatia inimõiguste instrumenti raames. ja me loodame, et eh, sellega anname panuse inimõiguste kaitse tugevdamisse Euroopa Liidu institutsioonide poolt. eriti nende hüvanguks, kes võitlevad nende õiguste eest kõikjal maailmas. nagu te teate, me toetame inimõigusi ka resolutsioonide kaudu, mis me vastu võtame, need puudutavad erinevaid riike, erinevaid olukordi seal, erinevaid organisatsioone ja üksikisikuid nendes riikides. ja me inimõiguste kaitsel töötame väga tihedalt käsikäes välisteenistusega. ja käesoleval aastal välispoliitika kõrge esindaja ise osales inimõiguste alases arutelus ja see oli pretsedenditu Euroopa Parlamendis. välispoliitika kõrge esindaja jäi meie palvel neljapäeva hommikuseks aruteluks kohale. nüüd tulles käesoleva aasta kandidaatide juurde, siis me näeme, nüüd on kandidaadid erinevatelt fraktsioonidelt, me tuleme kohe selle nimekirja juurde. Need kandidaadid on erinevatest piirkondadest maailmas, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa, Aafrika, Pärsia lahe piirkonnast, Ladina-Ameerikast ja USA-st. nüüd kandidaatide ülesseadmise menetlus käesoleval aastal eh, on olnud seotud terve rea delikaatsete küsimustega. Eh, võimu kuritarvitamine, korruptsioon, mõttevabadus, sõnavabadus, demokraatia kaitsmine, inimõigusi maha suruvates eh, režiimides, naiste emantsipatsioon ja nii edasi. ma usun, et te kõik teate, aga me peame ikkagi sellele tähelepanu juhtima, et kõik need üritused, mille eest need isikud, kes siin nimekirjas on, võitlevad, on loomulikult üritused, mis meiegi silmis on üliolulised. ja meie loomulikult koondame tähelepanu kõikidele nendele üritustele, mida äh, need kandidaadid kaitsevad ja mille eest nad võitlevad ja ükskõik siis, kas nad valitakse välja Sahharovi auhinna laureaadiks või mitte käesoleval aastal Äh, inimese ülesseadmine käesoleval aastal ei ole ju ka protsessi lõpp. meil on Sahharovi auhinna võrgustik, mis on juba olemas mitmeid aastaid. ja see on väga aktiivseks muutunud see võrgustik Eh, propageerib inimõiguste kaitsmise vajadust ja koondab eh, kandidaate ja ka laureaate. pärast eh, väljavalimise menetlust ja auhinna üleandmise menetlust töö jätkub ka meie jaoks inimõiguste vallas ja terve rida laureaate töötab meiega koos, kui me korraldame mitmesuguseid üritusi avalikkusele, eh, aitab meil paremini ka selgitada meie tegemisi ja meie ühiseid väärtusi inimõiguste vallas. ma olen veendunud selles, et käesoleva aasta Sahharovi auhinna laureaat eh, said no because they don't väga paljud inimesed on võidelnud äh, inimõiguste eest, mis on äh, nii üllas ja õilis eesmärk. enne kui ma hakkaks kandidaate tutvustama, tuletan teile meelde meie menetluse eelmist etappi. see etapp on nüüd möödas, esitati äh, kandidaadid, tähtajaks oli seitsmeteistkümnes september ja on tehtud kuus ettepanekut, kõik olid vastuvõetavad lähtuvalt Saharovi auhinna eeskirjadest ja nüüd võitegi oma paberite hulgas lugeda väikest tutvustust kõikidest kandidaatidest või kandidaatide rühmadest, sellepärast et ka rühmitusi võeti vastu. ja ma lähtun nüüd äh, nagu kord ja kohus tähestuslikust jär-, tähestikulisest järjekorrast. kõigepealt Edna Adan Ismail, kelle kohta on ettepaneku teinud Euroopa äh, Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon ja seejärel äh, Raif Padavi, kelle ettepaneku on teinud äh, ALDE, sotsiaaldemokraadid, konservatiivid, reformistid ja seejärel Euroopa Rahvapartei fraktsioon on teinud ettepaneku Venezuela demokraatliku opositsiooni kohta, selle kandidatuuri on esitanud ka Fernando Maura Tiaran ja Tita Tšarantsova. seejärel Boriss Nem-, Nemtsov, ettepaneku on teinud Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon, seejärel Nadja Savtšenko, Euroopa Konservatiivide Reformistid ja kuuendaks Edward Snowden, Antoine Deltour, Stefanie Xribo ja ettepaneku on teinud äh, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete ja Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsioon. nüüd annan sõna kolleegidele, et nad saaksid oma kandidaate tutvustada, pidage meeles, et kõneaega võib jagada. kuid kõneaeg ei tohi ületada kümmet minutit kandidaadi kohta meil on siin kuus kandidaati, nii et tunni aja pärast täpselt peaksime me selle tutvustava tööga ühele poole jõudma. ja nüüd alustamegi siis kandidaatide toetajate ettekannetega, tutvustavate ettekannetega ja teeme jällegi tähestiku järjekorras ja sellepärast James Carver, palun kolleeg äh, EFTD fraktsioonist, palun, teil on au tutvustada Edna Adan Ismaili, palun, härra Kaamer. ma tänan. jah, iga põlvkond inimkonnas äh, loob ka rühma inimesi, kes positiivselt mõjutavad inimkonna heaolu ja Edna Adan Ismail kahtlemata on üks selline isik. koos paljude oma kodumaalastega äh, on ta Somaali maast kodusõja järgselt tõesti eduka riigi loonud Aafrika saare, Aafrika sarve piirkonnas. ta on kaitsnud in-, naiste õigusi ning samuti võidelnud negatiivsete kommetega äh, ning on meelekindlalt äh, andnud panuse selleks, et naiste olukord Somaalimaal on muutunud kaasaegsele olukorrale vastavaks. ta oli esimene naisvälisminister Somaalimaal ja mitmetel aastatel oma haigla äh, rusudest ehitas üles ja nüüd pakutakse seal mitte ainult tasuta meditsiinilist abi kõikidele naistele, vaatama nende taustast, vaid on võimaldanud ka paremat tervishoidu laiemalt ning koolitada naist Aafrika arstide uut põlvkonda. aastal kaks tuhat kaks avas ta oma haigla ja seal on väga riskantsed patsiendid, samas emade suremus on ainult üks neljandik riigi keskmisest sealt ja nelikümmend tuhat beebit on edukalt ilmale tulnud. see on ka suurepärane Eh, koolituskoht piirkonnale ja seal on tähelepanuväärsed tulemused naiste harimisel ja eh, räägitakse ka naiste suguelundite vigastamise kahjulikkusest. Eh, haridusprogramm on aidanud kaasa sellele, et naiste vigastamine on oluliselt vähenenud selles piirkonnas. meelekindlalt on ta paljude-paljude emade elusid ja beebide elusid päästnud ja muutnud paljude Aafrika sarvepiirkonna naiste elu. ja ta on olnud väga pühendunud soolise võrdõiguslikkuse küsimustele ning ta on pühendunud vägivalla ohvrite kaitsmisele ning on seisnud inimõiguse ja väärikuse eest EFTD fraktsiooni nimel olen väga uhke ja mul on suur au eh, igasuguse kõhtluseta üles seada Eda Adan Ismail kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Sahharovi auhinna kandidaadiks. suur-suur tänu. kas keegi teie fraktsioonist soovib veel sõna? kas keegi soovib veel sõna teie fraktsioonist? ei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 Äh, loodetavasti jätkame kandidaatide tutvustamist rahumeelses ja sõbralikus õhkkonnas. järgmine kandidaat, Raif Padavi. seda kandidaati toetavad erinevad fraktsioonid. ja kolm fraktsiooni peaksid rääkima siin, aga härra Tänokit paraku ei ole siin praegu sellel hetkel kohal siis äh, kõigepealt saab sõna härra Pantseri, kes äh, räägib pisut pikemalt, sellepärast et äh, proua Tiiga räägib natuke vähem, kui härra Tänak oleks rääkinud. suur tänu, me tutvustame kahte kandidaati ja seetõttu oleks hea, kui härra äh, Panseri saab siin sõna, sellepärast et äh, härra Tänok jääb äh, hiljaks. ja meie fraktsioon küll toetab seda kandidaati, kuid äh, mulle meeldiks, kui härra Tännok ise tutvustaks tema kandi-, seda kandidaati meie poolt. olgu, siis palun, võite rääkida kauem, härra Panseri. Eh, ma tänan, igal aastal me koguneme siia, et avaldada austust inimestele või inimeste rühmadele, kes on pühendanud oma elu inimõiguste kaitsmisele ja mõttevabaduse kaitsmisele. igal aastal me valime välja kellegi või mõne rühma ja teeme seda selleks, et toetada inimesi kõikjal maailmas kes kannatavad seetõttu, et üritavad inimõigusi kaitsta. sotsiaaldemokraadid tahaksid üles seada Raif Badawi Saudi Araabias. tema pärineb piirkonnast, kus kirjanikud ja blogijad on suurte probleemide ees ja neid ahistatakse igati. Raif on noor blogija, kes praegu on heidetud vanglasse. ja tema tervis on väga halb praegu Äh, seda karistuse tõttu, mida talle kohaldati. ta lõi veebilehe äh, Saudi Araabia Liberal ja see oli foorum, sotsiaalne võrgustik mõttevahetuseks. ta anti kohtu alla selle veebilehe pärast, sealhulgas neljateistkümnenda veebruari artikli pärast aastast kaks tuhat kaksteist ja teda süüdistati selles, et ta naeruvääristab Saudi Araabia usupoliitikat ja et ta eh, pahelisust eh, reklaamib. Raif Badawi juunikuus kaks tuhat kaksteist arreteeriti ja maikuus kaks tuhat neliteist mõisteti ta süüdi selles, et ta rikkus Saudi Araabia Äh, seadusi tehnoloogia vallas ja ka ususeadusi rikkus oma foorumiga. kümme aastat vanglamüüride vahele, tuhat kepihoopi ja pea ne-, veerand miljonit dollarit trahv määrati talle ning tal keelati kasutada mis tahes tehnoloogilist platvormi või reisida aastani kaks tuhat kakskümmend neli. ta on juba viiskümmend kepihoopi saanud ja üheksasada viiskümmend peab ta veel saama. igal nädalal pidi ta saama pärast reedeseid, pärastlõunaseid palveid, tund, aega viiskümmend kepihoopi ja niimoodi nädalast nädalasse. me oleme Euroopa Parlamendis väga palju algatust üles näidanud ja kampaaniaid korraldanud, nõudmaks, et Saudi Araabia vabastaks ta Ehm, tema naine on iseloomustanud praegust olukorda, ütles, et Raif oli rahva hulga keskel, ta oli ahelatesse ehm, pandud ja julgeolekujõud eh, hakkasid teda kepiga peksma, viiskümmend kepihoopi, eh, viis minutit kestis peksmine ma ei suuda ette kujutada täna, et keegi seotakse kinni avalikkuse ees ja siis teda pekstakse selle eest, et ta on olnud julge ja julgenud avaldada oma arvamust. Raif Padavi kandidaadiks ülesseadmisega me austame kõiki, kes võitlevad sõnavabaduse eest maailmas, mõttevabaduse eest maailmas nad teevad seda ilma seadust rikkumata. suur tänu, proua Fatiga. kas soovite veel öelda paar sõna? või? ma võin ainult kinnitada, et loomulikult Euroopa konservatiivide reformistid toetavad Raif Padavi kandidatuuri ja Charles Tannock, meie fraktsiooni kandidaat, on üks selle kandidaadi toetajatest. suur tänu, härra Tamas Messerich Roheliste fraktsiooni nimel. ma tänan, Rohelised on väga uhked, et me oleme esimene fraktsioon, kes Raif Badavi üles seadis äh, Sahharova auhinna saamisel. Raif Badavi on sümbol sõnavabaduse eh, ja võitluse eest ja eh, ta näitab, kuidas on lood inimõiguste kaitsega ühes kõige brutaalsemas ühiskonnas. jah, see juhtum on jõudnud ajalehtede veergudele. ta tahetakse risti lüüa poliitilistel põhjustel ja ta ootab hirmsat karidust. jah, on vaja võtta sõna ja loobuda tabuudest, meie tabudest meie suhetes Saudi Araabiaga. kui me seda ei tee, see ainult näitab, kuivõrd sõltuvad me oleme edasi Saudi fossiilsetest kütustest. me ei saa vaikida, kui inimesi ähvardab piinamine või äh, surmanuhtlus, kui nad Saudi Araabias oma ideid väljendavad. kui Euroopa lähenemisviis sellele eh, piirkonnale jääb endiselt fossiilsete kütuste pantvangi, kui me arvame, et see tänu sellele tasub ohverdada oma põhiväärtused, siis see on vastuvõtmatu äh, kui me seame üles Raif Padavi, siis sellega anname me võimsa signaali, et me toetame süümevange Saudi Araabias ja kogu piirkonnas ja sellega me anname ka panuse jõupingutustele saavutada vabadus ja õiglus Raif Badavi jaoks. ja me rõhutame ka seda, et inimõigused eh, ei tohi jääda kaotajaks julgeoleku või majanduskaalutlustele. Raif Badavi on üles seatud ka kahe teise fraktsiooni poolt ja ma loodan, et parlament tõesti näitab ennast auväärsest küljest ja äh, annab Badavile mm, Sahvarovi auhinna. Äh, suur tänu. nüüd oleme siis lõpetanud härra Raif Badavi kandidatuuri tutvustamise, läheme edasi oma tutvustamisprotsessiga. Luis de Grande, de Grandes tutvustab Rahvapartei nimel demokraatlikku, Venezuela demokraatlikku opositsiooni, Mesa de la Unidad Democratica ja poliitvange. palun, paar sõna Rahvapartei fraktsioonilt. Luis, palun. También porque suur tänu suur tänu ka selle eest, et andsite mulle võimaluse siin äh, kandidaati tutvustada. meil on äh, väga suur au tutvustada seda ettepanekut, mille teeb Rahvapartei fraktsioon äh, ning mida mina siin teile tutvustan. kõik Saharovi auhinna kandidaadid kandidaadid, kelle nimed on üles seadnud Rahvapartei fraktsioon, aga ka teised fraktsioonid, kõik need kandidaadid on ära teeninud meie au, tunnustuse ja kiituse. me tahaksime, et meie arutelu oleks aga selgelt demokraatlik ning aitaks meil ühiselt otsustada, kes on nendest kandidaatidest parim kandidaat Saharovi auhinna laureaadiks. ma tahaksin rääkida teile Michi Kapidesest, kes on praegusel hetkel koduarestis ja ka tema tuba, tema tüt-, tema tütar mul on väga hea meel, et meil leiab aset siin tänase avatud arutelu ning äh, ma tooni-, tooksin välja põhjused, miks me selle ettepaneku oleme teinud. kõigepealt universaalsuse põhjus. see ettepanek on väga asjakohane. kõik kandidaadid äh, on pidanud vastama teatavatele tingimustele, et nad oleksid Saharovi auhinna et nad oleksid, vastaksid Saharovi auhinna tingimustele. ma ei hakka neid tingimusi üks, ükshaaval läbi võtma, kuid kui me vaatame, mida Venezuela rahvas praegu teeb, Venezuela rahvas kannatab. kui äh, Venezuela valitsus omal ajal valiti äh, demokraatlikul teel, siis nüüd on olukord muutunud ja nüüd rakendatakse totalitaarset sunnirežiimi. Maduro valitsus ei vasta mitte mingil juhul inimeste ettekujutusele demokraatlikust valitsemisviisist, seda on näinud ka kõik ümberkaudsed riigid ning on valmis sellele alla kirjutama Antonia Ledetsma, Leopoldo Lopes, äh, Daniel Ceballos äh, ja teised on praegu trellide taga. Need on inimesed, kes on osalenud demokraatliku opositsiooni tegevuses Venezuelas ja nad on äh, pidanud võitlema selleks, et nad saaksid kasutada oma õigusi kõik selle oposits-, opositsioon hõlmab erinevaid rühmitusi ja Leopoldo Lopez saadet pandi trellide taha ilma igasuguse demokraatliku kohtuprotsessita neljateistkümneks aastaks. kui Antonio Maesta läks koju, siis ta võeti vahi alla ning veeti oma kodust minema ilma igasuguse süüdistuse esitamiseta, sellepärast et sellist, sellise tegevuse kiidab Venezuela režiim heaks ja kohtusüsteem samuti aktsepteerib seda. seda kohtusüsteemi ei saa kohtusüsteemiks nimetadagi. ta ei vääri kohtusüsteemi nime, kuivõrd ta ei vasta mingisugustele kohtusüsteemi tingimustele. Need inimesed, see opositsioon esindab meid kõiki. kuuendal detsembril leiavad aset parlamendivalimised ja seetõttu oleks väga hea, kui Euroopa Parlament omalt poolt survet avaldaks ning toonitaks, kui oluline on sõna- ja mõttevabadus ükskõik kus kohal maailmas. sellele kandidaadile auhinda andes toetaksime me poliitvange Venezuelas, kuuskümmend kaheksa poliitvangi on sellised, kellest keegi mitte midagi ei tea andes auhinna neile, võime toetada Leopoldo Lopest, Antonio Ledesmat, Daniel Ceballost ja kõiki teisi. prestiižikas Sahharovi auhind on neile ka kaitseks. see võib nende ohvrite profiili tõsta ning äh, juhtida tähelepanu nendele väärtustele, mida kaitsevad nemad ja mida kaitseme meie. seetõttu arvan ma alandlikult, et meie esitatud kandidaat on võrreldes teiste kandidaatidega sobilikum. kuivõrd äh, meie kandidaadi poolt hääletades saavutaksime praktilise, konkreetse, käegakatsutava eesmärgi, ei ole tegemist, ei oleks tegemist lihtsalt mingi ühe auhinnaga teiste auhindade reas, vaid me toetaksime tõesti vabadust ja seetõttu ma leian, et selle, see kandidaat on väga sobiv Sahharovi auhinnakandidaat. me kõik lähtume siin auhinna eeltingimustest ja universaalsuse põhimõttest. ma paluksin, et võtaksite meie kandidaati kaaludes arvesse Äh, et me oleme lähtunud oma poliitilistest põhimõtetest, toetades seda kandidaati. suur tänu, Luis, selle tutvustuse eest, ka mina lisaksin omalt poolt paar sõna. rahvaparteis räägiti mitmest kandidaadist, tegelikult kaalusime viite kandidaati ja nimekirjas on veel mõned teisedki, Boris, Boris Nemtsov ja Nadja Savtšenko ka Benjamin Hun-Jun, kes äh, Põhja-Koreas äh, on olnud inimõiguste kaitste ja Kao Yu, kelle kohta tegi ettepaneku kolleeg Angeelika Niibler ja lõpuks otsustas Rahvapartei fraktsioon esitada ainult ühe kandidaadi äh, ja see on siis see kandidaat, mida Luis praegu tutvustas, nimelt Venezuela demokraatlik opositsioon ja poliitvangid mina omalt poolt lisaksin veel nii palju, et äh, Leopoldo Lopes, kes on äh, kolmeteistkümneks aastaks äh, vangi määratud, sest et ta ütles ei diktatuurile, Leopoldo Lopes ütleb, et meie oleme ajaloos õigel kohal. ta on suutnud üha vägivaldselemale opos-, vägivaldsemale koht-, kohtlemisele ja diktatuurile vastu astuda ja ma toetan kogu südamest meie fraktsiooni ettepanekut, sellepärast et, et see, selle kandidaadi auhinnaga pärjamine annaks lootust Venezuela rahvale. ja nii palju siis minu ettekandest, minu tutvustusest meie kandidaadi puhul. Läheme edasi. või siiski eh, härra Maura soovib ka paari sõnaga Rahvapartei kandidaati kommenteerida. palun, härra Maura. suur tänu, härra esimees. nagu te õigusega ütlesite, ka mina koos kolleeg Tita Tšarantsovaga esitasime koos Rahvapartei fraktsiooniga selle kandidaadi Venezuela demokraatliku opositsiooni. lisaks teiste kandidaatide Äh, eelistele Sahharovi auhinna kontekstis, võib selle kandidaadi kohta öelda, et mitte kunagi varem ei ole olnud Sahharovi auhind nii hädavajalik. pidage meeles Antonia Ledesma juhtumit Antonia Ledetsma abikaasa ja laps on meiega täna siin ja pidage meeles seda, et Leopoldo Lopes on, istub trellide taga ainult sellepärast, et ta on rakendanud oma demokraatlikku õigust riigis, mis nimetab ennast demokraatlikuks. ja Marina Machado juhtum. Marina Machado ei saa rakendada oma õigusi demokraatliku õigusliku õiguspäraseid õigusi rahvaesindajana, demokraatlikke vabadusi ja sõnavabadust piiratakse päevast päeva Venezuelas ja seetõttu Sahharovi auhind aitaks seda liikumist Venezuelas toetada, nagu kolleeg Luis de Grandes ütles, see aitaks kaitsta kõiki neid, kes äh, sellesama õilsa eesmärgi eest äh, võitlevad ja De... suur tänu ja nüüd Boriss Nemtsov, kelle kandidatuuri on esitanud ALDE fraktsioon ja Urmas Paet ka tutvustab seda, palun. Yeah, thank you very much, dear colleagues. As we all Sahharov Prize suur tänu, kallid kolleegid, nagu me kõik teame, siis äh, Saharovi auhind annab meile võimaluse austada neid indiviide, neid rühmitusi, kes on pühendunud oma elus inimõiguste ja sõnavabaduse kaitsele. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Saharovi auhind võiks ALDE fraktsiooni arvates kuuluda just Boriss Nemtsovile ja paraku posthuumselt. Boriss Nemtsov oli äh, Venemaa kodanikuühiskonna äh, üks juhtfiguure, ta soovis demokraatlikku, jõukat, rahumeelset Venemaad ning selle võitluse eest maksis ta eluga. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruaris äh, ta mõrvati, kui ta alustas tööd äh, selle nimel, et äh, tõestada, et Vene sõjavägi osales Ida-Ukraina sõjas. me oleme veendunud, et ta on selle auhinna ära teeninud ta soovis teistsugust Venemaad, Venemaad, kes elaks rahumeelsetes suhetes oma naabritega, kus Venemaad, kus valitseks demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamine. opositsiooniliitrina, kodanikuühiskonna aktivistina võitles ta korruptsiooni ning äh, poliitvõimu kuritarvitamise vastu Venemaal seetõttu teeme ettepaneku, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Sahharovi auhind peaks minema Boriss Nemtsovile, Boriss Nemtsovi äh, ühendusele sihtasutusele, mille lõi Žanna äh, Nemtsovi tütar ja äh, mille eesmärgiks on rahumeelse demokraatliku Venemaa äh, liikumise toetamine. me leiame, et oleks õige hetk Sahharovi auhinnaga toetada, näidata üles toetust inimesele, kes võitles teistsuguse demokraatliku Venemaa nimel ning auhind läheb Boriss Nemtsovi pärandit ellu viima sihtasutuse kätesse ja teie abiga saame saata oma toetussõnumi Venemaa haprale kodanikuühiskonnale ning äh, ka meie kodanikele. Boris Nemtsovi sihtasutust esindab äh, Boris Nemtsovi tütar, äh, kes samuti võitleb demokraatliku rahumeelse Venemaa eest. kuulsin siin et mõned kritiseerivad äh, Saharovi auhinna andmise seatud kandidaadi puhul seda, et äh, et kandidaadile ei saaks anda auhinda posthuumselt. siin ma ei ole nende kritiseerijatega nõus. Äh, Boriss Nemtsov ei ole süüdi selles, et te, tema ei saa koos teiste kandidaatidega mitte posthuumselt seda auhinda vastu võtta ja me ei peaks saatma ka vale sõnum, vale sõnumit, et selleks, et keegi ei saaks Sahharovi auhinda, tuleb ta lihtsalt maha lüüa. võtkem siis arvesse, et mõnikord Sahharovi auhinda posthuumselt andes saadame samuti see tugeva sõnumi. on ka üsna sümboolne, et see auhind sai oma nime Andrei Sahharovi järgi, kes kakskümmend või veelgi rohkem aastat tagasi võitles demokraatliku Venemaa eest, tugevama kodanikuühiskonna eest Venemaal. ja nii kurb, kui see ka ei ole, siis äh, ka täna vajab Venemaa väga nõrgal positsioonil olev kodanikuühiskond äh, toetust, mida saab anda Andrei Sahharovi nime all, Andrei Sahharovi auhinna näol. me kõik mõistame, et kõik, igasugune areng Venemaal kaudselt äh, või otseselt mõjutab ka Euroopa Liitu ning seetõttu leian ma, et ähm, praegu on õige hetk saata see tähtis sõnum, julgustamaks Venemaa kodanikuühiskonda, et äh, mitte lasta hirmu meeleolul peale jääda Venemaa ühiskonnas, sellepärast et äh, Boriss Nemtsovi tapmise otsene tagajärg oli see, et kodanikuühiskonda valdas hirm ning äh, meie üks esmaseid huve on ka see, et üks meie naabrusliike ei peaks elama hirmu äh, vallas. kas ALDE fraktsioonis keegi teine soovib veel selle kandidaadi nimel rääkida või teie? ainult teid keegi rohkem ei soovi, sellisel juhul suur tänu, läheme siis edasi. järgmine kandidaat, ähm, keda tutvustab kolleeg Anna Fotiga, konser-, Euroopa Konservatiivide Reformistid, palun. suur tänu, härra esimees, jah. meil on kaks kandidaati ning äh, minu au on tutvustada seda silmatorkavat naisterahvast, sõdurit, pilooti, Ukraina õhuvägede liiget proua Nadja Savtšenkot, kes praegu on Venemaa Vene Föderatsioonist rellide taga ning äh, ootab äh, oma kohtuprotsessi järgmist etappi, mis leiab aset homme. proua Nadja Savtšenko suri üheteistkümnendal mail tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal ja juba varasest lapsepõlvest saati unistas ta piloodiametist algul hakkas ta õppima äh, dekoratiivkunsti ja ajakirjandust, kuid loobus nendest õpingutest äh, üsna kiiresti ning äh, astus vabatahtlikuna Ukraina sõjaväkke. ta teenis truult Ukraina rahvast ja ka käis ka Iraagi sõjas seejärel esitas ta Ukraina kaitseministrile petitsiooni, paludes võimalust õppida ainult meestele mõeldud äh, lennuvägede akadeemias. tema oli esimene naine, kes äh, sai oma väljaõppe selles akadeemias ja seda siis hiljutas ta teed teistele naistele, kes otsustavad ohvitseri karjääri kasuks Ukraina lennu õhuvägedes. Nadja Savtšenko teenis või täpsemalt öeldes teenib õhuvägede kolmandas rügemendis ning tema juhtida on äh, SU kakskümmend neli pommitaja ning äh, MI kakskümmend neli lahinguhelikopter. ta asus vabatahtlikuna ka Idari pataljoni juunis kaks tuhat neliteist kui Venemaa võttis ühe osa Ukrainast, teda süüdistati selles, et ta ebaseaduslikult sisenes Venemaa territooriumile ning äh, aitas kaasa Vene ajakirjanike surmale. tema advokaadid saavad tõestada, et see on puhas provokatsioon. Nadja Savtšenko toimis julgelt kogu selle protsessi käigus, nii ta kuulutas välja näljastreigi, teda toideti sunniviisiliselt, ta keeldus rääkimast vene keelt, rääkides ainult oma emakeelt, ukraina keelt. ta kannab lakkamatult Ukraina vapiga T-särki. Nadja Savtšenko on just see, selline isik, kes võiks olla äh, Euroopa stalinismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva sümboliks. sellepärast, et Venemaa kohtusüsteem on stalinistliku süsteemi pärand. ja nüüd ma räägiksin edasi oma emakeeles ja poola keeles, sellepärast et tahaksin öelda ka paar väga isiklikku mõtet. Nardi Savtšenko tänane päev on sageli Nadja Savtšenko päev, nii ütlevad ukrainlased ja kahekümne kaheksas september äh, tähendab meie jaoks palju. seitsekümmend kuus aastat tagasi kirjutati alla teisele nõndanimetatud Molotov-Ribbentropi paktile kuu aega pärast seda, kui seitsmeteistkümnenda septembril tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal Poolasse tungiti. kahekümne kaheksandal septembril kirjutati alla selle pakti salajastele protokollidele ning selle tulemuseks oli Saksa Gestapo ja Nõukogude Liidu NKVD vaheline salajane koostöö. Saksamaa ja Nõukogude Liit pidasid mitmeid kokkusaamisi, korraldasid mitmeid kokkusaamisi, mille tulemuseks olid ühelt poolt näiteks Poola intellektuaalide hävitamine ning äh, Leedu kui riigi nii-öelda mahamüümine Nõukogude Liidule. Nadja Savtšenko sümboliseerib kõiki, kõiki vange, kelle Venemaa on võtnud pärast Krimmi annekteerimist. Nadja Savtšenko aga on ka suurepäraseks sümboliks kõigile teistele Nõukogude Liidu stalisti, stalinistliku režiimi ohvritele. Nõukogude Liit, Venemaa ei ole mitte kunagi seda tegevust hukka mõistnud, seda Nõukogude Liidu äh, tegevust hukka mõistnud. proua Politkovskaja, äh, härra Nemtsov ja teisedki. on selle režiimi äh, tagajärgede suurepäraseks näiteks, äh, keda kõiki äh, sümboliseerib väga hästi proua Nadja Savtšenko. suur tänu! Uh, kuna teie ainult soovisite tutvustada kandidatuuri, seda kandidatuuri oma fraktsioonist, siis läheme edasi nüüd siis äh, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed, Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsioon on teinud ettepaneku kandidaatidena üles seada Edward Snowden, Antoine Deltour, Stephanie Gibault ja kolleeg Dimassi tutvustab siis äh, neid kandidaate. ma tänan, suur tänu, et ma tohin oma fraktsiooni kandidatuure Eh, põhjendada. minu fraktsiooni ettepanek eh, tege-, on tingitud eh, kahtlemata sellest, et väga palju isikuid on, kedale kohaldatakse survet ja teiste fraktsioonide poolt tutvustatud Raif Padavi näiteks jah, tema lugu, tema juhtum ka liigutab meid väga isiklikult samuti. jah, kui mõelda, millised kannatused talle osaks saavad ja kuidas siin seguneb nafta ja kõik need poliitilised alliansid. ja käesoleval aastal meie poolt ehm, tuleb ettepanek veel kolmele isikule. me saame aru, et ei ole tavaline, et eh, Euroopa Liidu kodanike kandidaatidena üles seatakse Ahrovi auhinnale, ma tegin seda täiesti teadlikult, härra Juncker olukorrast liidus eh, rääkides ütles, et ega meie Euroopa Liidus ei tohi olla ka mitte mingisuguseks erandiks. Eh, ja sellepärast me otsustasimegi need kolm isikut üles seada, sest nemad on näiteks selle kohta, kuidas piiratakse äh, intellektuaalse vabaduse põhimõtet Euroopa Liidus ja äh, ma ütleks veel täpsemalt kõigi kolme kohta eraldi. Edward Snowden, ma ei pea siin äh, rohkem sellel peatuma, kaks aastat tagasi juba pakuti ta välja Äh, lausjälgimine, äh, äh, mille ta paljastas Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö USA-ga, inimõiguse õõnestamisel, praegu on ta Venemaal, sest talle ei antud võimalust peatuda mõnes Euroopa riigis ja me arvame, et tema oma julguse eest vajab meie kaitset meie teine ettepanek, Antoine Deltour, pära-, äh, Lux liiki juhtumiga sai ta äh, tuntuks ja ka käis meil siin Euroopa Parlamendis ja sama puudutab ka Stefan Gibod. Stefani Gibod, temal ei olnud mitte mingisuguseid poliitilisi kaalutlusi, vaid lihtsalt avaliku kodanikuna otsustas ta talitada nii, nagu ta õigeks pidas ja äh, valgustada avalikkust Luksemburgi maksutehingutest rahvusvaheliste kontsernidega ja palus, et komisjoni president asja selgitaks ja nüüd on ta Luksemburgis süüdlaste pingis ja teda ähvardab viis aastat vanglakaristust Äh, see oli siis Antoine Deltour, Stephanie Gibault, tema oli UBS-is äh, Prantsusmaal äh, töötaja ja otsustas, et ta enam ei kavatse leppida maksudest kõrvalehiilimisega, mida tema pank võimaldas rikastele kodanikele ja ta keeldus seda materjali hävitamast, ta vallandati töölt, tema perekonnale, temale endale avaldati survet ja eh, kohus küll kuulutas tema vallandamise ebaseaduslikuks. Eh, pärast seda ta varustas eh, informatsiooniga Prantsuse valitsust ja nüüd on ta ülemaailmse lekitajate võrgustiku taga tähtis on, et seadus kesta, kehtib kõigile igal ajahetkel ja need, kes makse maksavad korralikult, on need lihtsad inimesed, samas kui hargmaised kontsernid hiilivad maksude maksmisest kõrvale, eriti arvestades, milline eh, kasinusmeetmete aeg praegu valitseb. ja see, et nõudele ei antud varjupaika või et äh, süüpinki on Antoine Deltour heidetud. me arvame, et me peame tegema sellest järeldused. praegu me arutame Euroopa Parlamendis äh, ärisaladuse kaitse äh, õigusakti ja tähtis on, et ka selliseid inimesi nagu Deltour kaitstaks. ja kui me nüüd anname selle auhinna ähm, neile, siis me näitame, et me ka tegeleme äh, inimõiguste juhtumitega Euroopa Liidu siseselt. nii et palun toetage meie fraktsiooni ettepanekut. Euh, merci pour euh, suur tänu selle tutvustuse eest. meil on veel pisut äh, aega mõttevahetuseks. nii et äh, kui meie komisjoni liikmed soovivad, siis äh, võivad võtta sõna, et toetada ühte kandidaati, mitte mitmeid kandidaate, aga ühte. Annat Komes on esimene, kes on sõna saanud, palun. I think suur tänu ma leian, et tõsi ta on, et meil on igati asjakohased kandidaadid üles seatud. ma olen kindel, et tegelikult kõik neist vääriksid Sahharovi auhinda. aga ma tahan siinkohal rõhutada seda, et ka meil on oma vastutus kanda ja kui me otsustame, siis me peame arvesse võtma kõiki erinevaid asjaolusid, mitte ainult seda, mida need kandidaadid konkreetselt äh, korda on saatnud. ja seega siinkohal soovin ma ennekõike toetada sellist äh, väga head ja õiget Äh, kandidaati. ma tahan veel täpsustuseks öelda, et äh, mina leian, et Saharovi auhind peab tõestama oma tõhusust, oma tõhusust julgustamaks neid, kes võitlevad äh, põhiõiguste nimel. ja kõik need välja pakutud kandidaadid muidugi võitlevad inimõiguste ja põhiõiguste nimel. aga samal ajal Saharovi auhinnal on võimalus anda juurde täiendavat äh, nähtavust, kui nii võib öelda. ja seepärast äh, teengi ettepaneku, et võiksime toetada Raif Padavi kandidatuuri. mina leian, et härra Padavi on justkui selline üksik võitleja sellises äh, riigis, mis ja sellises riigis, kus, äh, kus ta peab võitlema tuuleveskitega ja Saudi Araabia on tõepoolest üks nendest riikidest, kus rikutakse kõige enam inimõigusi. Saudi Araabia on selline riik, mis äh, panustab äh, sellesse, et sõjategevus meie maa peal jätkub, sest et me teame, et Saudi Araabia muuhulgas rahastab ka ISISe tegevust. me teame seda täiesti kindlalt, et osade terroristlike rühmituste rahastamise allikad pärinevad Saudi Araabiast, samamoodi ISISe rahastamise allikad isegi tegemist on mingisuguste erasektori ettevõtetega, kes niimoodi toetavad terroristlikke rühmitusi, siis riik peaks ikkagi sekkuma. ma leian, et eriti asjakohane on see, et Raif Badavi ja ka teised temasugused võitlevad väga tõsimeeli inimõiguste kaitsmise nimel. loomulikult on siin erinevaid võimalusi, kuidas me saame avaldada omapoolset toetust näiteks nendele, kes peavad võitlust Ukrainas, kes peavad võitlust Venezuelas, kes peavad võitlust ka siin meie keskel korruptsiooni vastu, nagu näiteks Antoine Deltouri juhtum aga ma arvan, et Raif Badavi juhtum iseenesest on poliitiliselt väga märkimisväärne ja meie saame midagi oluliselt muuta juhul, kui me otsustame anda Sahharovi auhinna Raif Badavile. sel juhul me anname auhinna kõigile neile, kes peavad sarnast võitlust temaga. ja tegelikult see näitab ka seda, et me soovime võidelda nende riikide valitsuste vastu, kes soovivad, et see kõik jääks kahe silma vahele, sest nad tahavad, et kogu senine tegevus jätkuks kes lihtsalt teesklevad, et neil on ikkagi usaldusväärsed partnerid olemas, sest Saudi Araabias puudub terrorismivastane võitlus. nõndaks, ma leian, et Raif Badavi eh, kogu see juhtum hakkab omama väga suurt mõju, juhul kui parlament otsustab teda, tema kandidatuuri toetada. Charles Tannock on ka sõna soovinud, palun suur tänu, härra juhataja. ma tahan siinkohal üle korrata seda, mida proua Anna Koomes juba väga kenasti väljendas, aga tahan viidata ka sellele, mida ütles äh, proua Anna Fotiga. meie fraktsioon ametlikult toetab Raif Badavit. tema on ka üks meie kandidaatidest Saharovi auhinnale. siinkohal tuleb mõista, milles seisneb auhinna mõte ja eesmärk. tõepoolest, Andrei Saharov ise pani aluse selle auhinna väljaandmisele ja seda juba Nõukogude Liidu eksisteerimise ajal. eesmärgist oligi võidelda kodanikuõiguste, inimõiguste rikkumiste vastu ja kui me räägime siin maksudest kõrvalehoidmisest, siis see on, et võib tõesti küsida, et kas see on nüüd inimõiguste teema või, või pigem karistusõiguse küsimus aga härra Raif Badavi arreteeriti sellepärast, et ta juhtis ühte veebisaiti, kus ta lihtsalt andis võimaluse sõnavabaduseks, mida aga peeti Saudi Araabias kuriteoks. talle määrati alguses kuussada piitsahobi, hiljem suurendati see tuhandele piitsahobile, lisaks määrati talle vanglakaristus ja kahesaja viiekümne tuhande euro suurune karistus praegu halastuse märgiks on talle antud küll ainult viiskümmend piitsahoopi käesoleva aasta alguses ja praegu tema terviseliku seisundi halvenemise tõttu on karistuse, karistuse edasine jätkumine peatatud. aga siin on tõesti ta vabalt väljendanud oma nägemusi autoritaarse riigivõimu vastu ja tema tegelikult soovis ümber kujundada poliitikat Saudi Araabia kuningriigis. see on ju midagi sellist, mida meie väljaspoolt nii väga ei saa mõjutada, nii et me peamegi innustama sellist reformimeelset liikumist riigi sees Saudi Araabias. nii et Saharovi auhinna andmine kellelegi, kes seda eesmärki täidab, oleks õige ja kui me vaatame, kuidas ISIS eh, sarnased rühmitused on eh, üha enam eh, esile kerkinud ja vaatame ka, kuidas Saudi Araabia ja Katar on kaudselt või otseselt toetanud selliseid rühmitusi, siis Badavi tegevus ongi justkui vastumürk kõigele sellele halvale. nii et mina sajaprotsendiliselt toetan tema kandidatuuri ja loodan, et kõik kuulasid hoolega, mida Annal ja minul öelda oli härra Milamon. aitäh, esimees. täna pärastlõunal on välja käidud väga korralikud kandidatuurid Saharovi auhinnale. mina võin öelda, et et äh, toetan härra Mauro ja Luis de Grandese nominatsiooni ehk et mina toetan auhinna andmist poliitvangidele Venezuelas, keda äh, esindavad siis Leopoldo Lopez, Antonio Desma siinkohal soovin tervitada Antonio Ledesma abikaasat ja, ja tütart, kes on ka täna siin meiega. härra De Grandes äh, ja härra Maura juba rääkisid meile sellest juhtumist, tegemist on suhteliselt äh, selge, äh, selge teemaga, kui me räägime siin poliitvangidest. Nad on lihtsalt väljendanud oma solidaarsust Euroopa Parlament omalt poolt on võtnud Äh, vastu mitmeid resolutsioone Chavez'e osas, äh, Maduro valitsuse osas. ja võib öelda, et Venezuelas on aset leidnud selline autoritaarne allakäik ja see ongi viinud selleni, millega praegu näiteks härra Lopez peab silmitsi seisma. kuuendal detsembril on Venezuelas toimumas valimised ja nii nagu Luis de Grandes ütles, sellise auhinna saamine, nagu seda on Sahharovi auhind, kindlasti mõjutab Venezuelat ja see, lisaks sellele, et ta mõjutab, saab olema ka mõjus. kuuendal detsembril kõik poliitilised vangid tegelikult ju saavad selle auhinna ja see oleks vastavuses ka sellega, mida meie oleme Euroopa Parlamendis üritanud saavutada ja seega mina toetan Venezuela demokraatliku opositsiooni liikumist. Nad väärivad seda auhinda. tänan. härra Henkel, palun. <clears throat> daamid ja härrad, ma kuulun juba üle kahekümne aasta Amnesty Internationali vastavasse üksusesse ja olen olnud seotud ka Sahharovi auhinna väljaandmisega ja võin öelda, et ma olen äärmiselt pettunud selle tänavuse aasta kandidaatide nimekirjas. ja kolleeg Tšanak juba viitas sellele, et mõned neist on välja pakutud ilmselgelt ideoloogilistel põhjustel, ma olen nõus sellega, et maksudest kõrvalehoidmise teema või näiteks see, et keegi on luure keskagentuuriga sõjajalal, ei ole siiski piisav põhjus selleks, et anda talle Sahharovi auhind mulle näib, et sel aastal on liialt keskendutud inimõiguste rikkumiste ohvritele ja ei ole keskendutud sellele, kas kandidaadid ise on midagi omalt poolt ära teinud inimõiguste kaitseks. siin on, nagu ma ütlesin, nii ideoloogilistel kaalutlustel kandidaate välja pakutud ja ma tahan veel öelda ka seda, et on tegelik, olen tegelikult pettunud ka selles, et kandidaadina välja käidud Raif Padavi Äh, me saame aru, et äh, tegelikult äh, eesmärgiks on saada sellised kandidaadid, kes tegelevad aktiivselt inimõiguste kaitsega, neil peaks olema selline pikk, pikk ajalugu juba vastaval tegevusel. ühegi antud kandidaadi puhul ma sellist pikka ajalugu inimõiguste kaitse osas ei näe. härra Demasi. saate võimaluse vastata ma tahtsin ühte asja selgitada. Äh, Antoine Deltour ja teised, jah, äh, ei saa mõõta ühe või teise inimese kannatust kaugel sellest füüsiline, see kannatused, mis härra Padavile osaks said, ei ole muidugi võrreldavad härra Deltuuri olukorraga. aga meil on poliitiline arutelu siin praegu ja ma olen nõus Anna Kommesiga, et on väga oluline siduda Padavi juhtum olukorraga Saudi Araabias ja Islamiriigiga aga mis puudutab meie ettepanekut, siis asi ei ole lihtsalt maksudest kõrvalehiilimise teemas, vaid avalikkuse informeerimises. aga nüüd, kui selline inimene, kes on selle avalikustanud, on süüdlaste pingis ja teda ootab viis aastat vanglakaristust ja meie siin valame krokodillipisaraid ja kõik ja Edward Snowden elab ju faktiliselt eksiilis, ta ei saa oma kodumaale naasta, ta ei saa ju mitte kunagi enam kohtuda oma perekonnaga. Need eh, on väga rängad tagajärjed tema jaoks. ja mind üllatab eh, see seisukoht, mida ma äsja kuulsin. Euh, suur tänu. tänan sõna kolleeg Maris Pangale kes on Arengukomisjoni aseesimees. palun, teil on sõna siis, siis lõppkokkuvõtteks. suur tänu, kallis kolleeg Kristel. mul on au meie selleteemaline kokkusaamine kokku võtta ja tuletada teile meelde olulisi äh, kuupäevi seoses Saharovi auhinnamenetlusega nagu äh, härra kolleeg Preda juba alguses ütles. järgmine etapp on neljapäev, viieteistkümnes oktoober Brüsselis toimub äh, suletud uste taga äh, esialgne hääletamine kolme kandidaadi valimiseks. kahekümne üheksas oktoober Strasbourgis val-, valib äh, esimeste konverents nende kol-, sellest kolmest nimekirjast laureaadi. seejärel kutsutakse lau-, laureaat äh, Ahveti TV ja Troa komisjoni äh, kuulamisele Strasbourgis detsembrikuus. kuueteistkümnendal detsembril kell kaksteist antakse Saharovi auhind täiskogul üle ja lähtuvalt tavapärasest menetlusest äh, osaleb äh, parlamendi sekretäriaat äh, avalikustamistöös, et sellele üritusele võimalikult suurt tähelepanu juhtida. nüüd siis lõpetame praegusel hetkel oma koosoleku Sahharovi auhindade teemadel, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ja kõikidele neil, kes tut-, neil, kes tutvustasid kandidaate. suur tänu, kallid sõbrad, suur tänu, kallid sõber Kristjan ja veel infoks nii palju, et Ahveti komisjon jätkab oma tööd siin ruumis ja teen ettepaneku, et need kallid kolleegid, kes ei äh, ole välisasjade komisjonis, äh, kes on näiteks arengukomisjonis, äh, lahkuvad siit saalist vaikselt ja rahulikult, et väliskomisjon saaks oma tööd siin ruumis jätkata. suur tänu, Maris! me läheme edasi kiiresti, aga kuna äh, meie järgmine päevakorrapunkt on ette nähtud kella viieks, peame me paraku oma töö pea, praegu peatama, meil on kutsutud külalised. või siiski, siiski? härra Paet, te soovite sõna, palun. härra Paet, palun. suur tänu ja äh, meil on praegu natuke aega ja just sellepärast tahaksime omalt poolt tänada kõiki teid teie toetuse eest seoses meie viimasel täiskogul Strasbourgis tõstatatud küsimusega. Euroopa Parlament võttis vastu kiireloomulise äh, resolutsiooni ettepaneku Venemaa teemadel Oleg Tšentšov, Aleksandr Koltšeku ja Eston Kohvri juhtumisi, tahaksin tänada teid Äh, ning äh, teavitada teid sellest, et äh, Venemaa vabastas eelmisel laupäeval Eston Kohvri, kes on nüüd turvaliselt jõudnud tagasi Eestisse, aitäh! jah, see on tõesti väga hea uudis, me oleme sellega kursis ja oleme väga rahul sellega, praegu peatame töö ja jätkame oma tööd kell viis Välisasjade komisjonis siinsamas ruumis, aitäh!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

Okay. I think we can uh, start our second part of the ma arvan, et me võime alustada oma kohtumise teise osaga. Eh, Teie ekstsellentsid, ma tervitan teid välisasjade komisjonis Euroopa Parlamendis. kõigepealt minu kaastunne kõigi meie komisjoni saadikute nimel, nimelt traagilised eh, sündmused, mis nõudsid üle seitsmesaja palveränduri elu Mekas. jah, me tunneme teile kaasa sellel väga raskel ajajärgul. me tahame täna teiega arutada terves rida teemasid, poliitiline ja majanduslik olukord Saudi Araabias pärast eh, uue kuninga troonile tulekut aasta alguses Euroopa Liidu ja Saudi suhted ning olukord Äh, pärast tuumalepingu sõlmimist Iraaniga ja ISISe tõus ja ka Saudi Araabia poliitilised prioriteedid. tahaks kuulda äh, teie seisukohtadest nendes küsimustes ja meile ühiselt huvi pakkuvates küsimustes. väga tähtis aeg on praegu Euroopa Liidu jaoks ja Saudi Araabia jaoks on vaja pidada konstruktiivseid läbirääkimisi vastastikuse usalduse ja austuse õhkkonnas. nüüd palun, teil on sõna kümneks, viieteistkümneks minutiks. Thank you, your excellency. ma tänan, teie ekstsellents ja kõigi huvides lähen üle araabia keelele ja minu arust on otsetõlge الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Jumala nimel äh, saatku teid Jumala õnnistus ja rahu. kas ma alustan uuesti, kas tõlkega on kõik korras? jumala rahu olgu teiega. härra Breda, lugupeetud äh, Äh, delegatsiooni esimees, äh, lugupeetud daamid ja härrad, äh, ma kasutan seda võimalust, et oma nimel ja oma kolleegide nimel, Malishilis Al-Shura assamblee kolleegide nimel tervitada teid, tänada teid ja Euroopa Parlamendi presidenti Martin Schulzi kutse eest, et äh, Mašlis Al-Shura tuleks Euroopa Parlamenti äh, teiega kohtuma. tahaksin rääkida sellest kohutavast õnnetusest äh, Mekas ning paluda Jumala rahu kõikidele ohvritele ma avaldan soovi äh, Saudi Araabia kuningriigi Euroopa Parlamendi suhete tugevnemisele ning äh, selleks, et meie kultuurilised sidemed meie riikide vahel äh, jätkuksid, need on väga olulised suhted meie, meie jaoks on tegemist oluliste kontaktidega. ja Äh, need suhted on olulised ka maailma rahu seisukohast. Mašilis Al-Shura esindajad on tulnud täna teie ette selleks, et vahetada teiega arvamusi meie lähispiirkonna üle, Jeemeni, Süüria, Iraagi ja olukorra üle. me tunneme selle piirkonna pärast muret ning äh, me võime teile tuua öö, äh, omapoolset informatsiooni sellest maailma piirkonnast. meie oleme aidanud äh, Jeemeni leida lahendus poliitilistele erimeelsustele juba mõnda aega, seda pärast kohutavat probleemi ja raskusi pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat Äh, mitmeid algatusi tehtud rahvusliku dialoogi äh, soodustamiseks äh, ja relvastatud jõud on saanud abi, sõjalist abi ja üheksakümnendatel aastatel oli mitmeid relvastatud konflikte ning relvarühmitused korraldasid relvastatud riigipöörde põhimõtteliselt, võtsid üle pealinna, parlamendi ja see seadis ohtu piirkondliku ja rahvusvahelise stabiilsuse ning rahu. Saudi Araabia koos äh, laheriikide koalitsiooniga äh, on püüdnud äh, Jeemeni presidendi legitiimsele nõudele ja abipalvele vastata, et žiidi mässumeelsed maha suruda. ja ja selleks võeti vastu ÜRO äh, resolutsioon kakskümmend üks kuusteist. see piirkond kus äh, relvarühmitused äh, valitsesid vägivallaga, sealhulgas ka pealinnas Eest-, äh, eesmärgiks oli vägivald maha suruda ja koalitsioon võttis vajalikud meetmed selleks, et takistada, et relvarühmitused saaksid rahu Äh, et relvarühmitused saaksid äh, relvi ning äh, relvarühmitused pommitasid tsiviilisikute aga asustatud elamupiirkondi. meie eesmärgiks oli legitiimse presidendi vägede toetamine ning äh, selle tagamine, et äh, surmajuhtumite arv oleks võimalikult väike ja koali-, meie kuningriik ja koalitsiooni jõud on äh, töötanud selle nimel Saudi Araabia tunneb suurt muret sellepärast, et humanitaarolukord Jeemenis on halvenenud ja seda kiiresti. sooviksime, et rahvusvaheline üldsus äh, annaks endast parid, et äh, parima, äh, oleme aidanud ka rahvusvahelist üldsust välismaalasi välja tuua, oleme toetanud ka meditsiinilise abi pakkumist, meie kuningriik on sõjalise sekkumise algusest peale Äh, Jeemenit aidanud sõjalises plaanis. kaheksasada miljonit Ameerika dollarit oleme me eraldanud, selleks me oleme suurim doonor riik äh, ja suurim humanitaarabi pakkuja lisaks sellele. viissada äh, tuhat äh, Jeemeni kodanikku on ka meile tulnud, me oleme neile seda võimaldanud ja Jeemeni äh, üliõpilastel, kes tulevad Saudi Araabiasse, on samad tingimused nagu meie enda üliõpilastel. ja on jeemenlasi, kes on meie äh, riigis juba kaua aega, me oleme ka Salmani keskused loonud et aidata Jeemeni äh, rahvast ja Saudi Araabia on selleks eraldanud palju vahendeid äh, ning äh, loonud vastava fondi. viimase kolme aasta jooksul oleme me maksnud üle kahe kolma miljardi Ameerika dollareid Äh, kütuse, ähm, ravimite, meditsiini, äh, taristu jaoks. lugupeetud äh, daamid ja härrad, koalitsiooni pingutused Jeemenis on hakanud positiivseid vilju kandma, seda tänu sellele, et rahvas on olnud sitke ja seda on olnud ka presi-, legitiimse presidendi väed Äh, ja põhjas, äh, läänes äh, on pöördutud legitiimse valitsuse poole. ja üks positiivseid märke sellest olukorra paranemisest ongi see, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin rääkida veel ühest asjaolust, sellest, kuidas on Süüria rahvas pidanud kannatama suur osa Süüria rahvast on pidanud oma kodumaa maha jätnud, mätma, nad on pagulased, kes on oma maalt lahkunud, me tunneme selle äh, pärast muret humanitaarpõhjustel, oleme vastu võtnud kriisi, äh, Süüria kriisi algusest peale kaks koma viis miljonit Süüria kodanikku. meie koduriik äh, ei on kandnud hoolt selle eest, et nad ei pidanud, ole pidanud olema äh, pagulaste laagrites, me ei ole kohelnud neid pagulastena, et austada nende vabadust, nad on vabad, nad võivad liikuda ja me oleme sadu tuhandeid äh, süürlasi äh, võtnud vastu andnud neile elamisloa, neil on juurdepääs tervishoiuteenustele ja Süüria õpilaste ja üliõpilaste arv on sada kolmkümmend üks tuhat ja äh, nüüd see hõlmab siis äh, algkooli, keskkooli, ülikooli ja Zatali äh, laagrites ja Äh, Liibüas. samuti oleme pakkunud humanitaarabi selleks, et aidata neid riike, kes on Süüria pagulasi vastu võtnud. seda oleme koos teinud humanitaarabiorganisatsioonidega. oleme andnud oma ajalisi vahend, rahalisi vahendeid äh, kui ka maksnud natu-, ka, ka andnud abi Naturas. Äh, selleks oleme eraldanud seitsesada miljonit dollarit Süüria pagulaste kriis ei ole puudutanud mitte ainult naaberriike, vaid ka Euroopa riike ja seetõttu ma saan ainult kiita Euroopa riike selle eest, et Euroopa riigid on olnud valmis vastu võtma Süüria pagulasi. see näitab äh, seda, et meie vahel valitseb vendlus äh, ning äh, ja teie austate inimeste õigusi. Saudi Araabia ähm, kinnitab, et rahumeelne ja poliitiline lahendus on ainus lahendus, ainus võimalik lahendus kriisile ning tuleb lähtuda Genfi, Genfis vastu võetud põhimõtetest. lugupeetud daamid ja härrad, Saudi Araabia on valmis osalema kõikides rahvusvahelistes pingutustes selleks, et võidelda terrorismi vastu. me oleme kandnud see võtnud seda arvesse ka oma õigusloomes, võtnud vastu seadused, mis äh, aitavad võidelda terrorismi vastu, oleme moodustanud terrorismivastase võitluse komisjoni, me tegeleme selle võitlusega riigisiseselt, kuid jätkame ka rahvusvahelisel tasandil terrorismivastase võitlusega. oleme üks nendest riikidest maailmas, kes on korraldanud rahvusvahelise konve-, konverentsi terrorismivastase võitluse teemadel seda kahe tuhande viiendal aastal, oleme osalenud ka rahvusvahelise terrorismivastase keskkonna keskuse töös äh, ja oleme eraldanud selleks sada kümme miljonit Ameerika dollarit. me oleme üks äh, riik, kes on võidelnud äh, terrorismi vastu ning ja ISISe vastu, ISIS ei esinda islamit, sellepärast et ISIS ei äh, esinda islami usku ega ka vaimu. lugupeetud daamid ja härrad, meie mõistame hukka Iisraeli vägede äh, rünnakud äh, mošeedele ning hindame seda, et tegemist oli rünnakuga rahupüüdlustele ning Äh, me toetame Palestiina ja Iisraeli kahe riigi põhimõtet, loodame, et see, et need kaks riiki suudavad äh, kõrvuti äh, elada ja Iisraeli tegevus ei tohiks seda protsessi õõnestada. lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin teid tänada tähelepanu eest, tahaksin teid tänada selle eest, et kutsusite meid külla ning olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele, aitäh! Äh, äh, suur tänu! kõigepealt saab sõna proua Michelle Aljamari, kes on parlamendi äh, Saudi äh,, vabandust, Araabia poolsaare suhete tegeka, suhete delegatsiooni aseesimees. palun. Euh, euh, suur tänu mul on väga hea meel, et te olete siia tulnud, härra asespiiker. ka omalt poolt tahaksin avaldada kaastunnet äh, seoses Meka õnnetusega, äh, mis on toonud kurbust paljudele peredele. tahaksin ka kinnitada, et äh, meil on väga hea meel, et delegatsioon on siia tulnud, on tulnud siia muutuste ajastul, suurte muutuste ajastul Äh, äh, Saudi Araabia kuningriigis on toimunud muutused, äh, kuningas on muutunud, tulemas on valimised, piirkondlikud valimised, võib-olla võiksite sellest täpsemalt rääkida. tegemist on samuti muutuste ajastuga meie suhetes, sellepärast et nüüd on meil uus komisjon paigas ja see komisjon võimaldab meil paremini koostööd teha ja see on väga oluline. oluline on see, et meil oleks korrapärane dialoog, dialoog, mis käsitleks konkreetseid teemasid, sellepärast et äh, väljakutsed on meil suures osas ühised, näiteks terrorismi väljakutse. Äh, see väljakutse äh, on toonud kannatust nii Saudi Araabiale, Araabia poolsaarele, Euroopale ja ka mujal maailmas samuti äh, me jagame probleemi äh, stabiilsuse probleemi Lähis-Idas või pigem stabiilsuse puudumise probleemi Lähis-Idas. stabiilsuse puudumine Lähis-Idas äh, võib tuua kaasa tagajärgi meile kõigile, nii Saudi Araabia kuningriigil kui ka Euroopal. rahvusvahelise üldsuse osana on selles kontekstis väga tähtis roll. ja küsimus, mille ma tahaksin teile esitada, puudutab teie piirkonda ja riiki, millest te otseselt ei rääkinud, Iraan. ja sooviksin küsida, milline on teie seisukoht selle kokkuleppe küsimuses, mis vastu võeti ja teine küsimus, mis puudutab Jeemenit, te rääkisite meile Jeemenist, sellepärast et Saudi Araabia võtab vastu Jeemeni pagulasi ja seda suurel määral kas te võiksite rääkida meil täpsemalt, milline on olukord koha peal, te ütlesite, et väga oluline on äh, ka see, et äh, Jeemeni pagulased äh, hakkaksid omal ajal tagasi minema, kas te, kas te võiksite täpsemalt sellest rääkida, võib-olla sellest, kui palju neid on protsendiliselt, kes lähevad oma kodumaale tagasi ja kuidas on humanitaar, kuidas nad humanitaarkriisi ja majanduskriisi tingimustes toime tulevad? mis puudutab Süüriat, millest te samuti rääkisite, Euroopa, Euroopat puudutab see probleem äh, väga otseselt äh, rändevoogude näol, aga on veel riike, kes võtavad vastu äh, põgenikke, Liib-, Liibüa ja, ja vabandust, Liibanon ja, ja Jordaania kas te võiksite rääkida sellest, milline peaks olema meie reaktsioon sellele rändele ja mida oleks võimalik teha tulevikus selleks, et meil oleks vastuvõtusüsteem, mis võimaldaks inimestel jääda lähemale oma kodumaale, kui see on vähegi võimalik, sellepärast, et me eeldame, et pagulaste soov on alati pöörduda tagasi oma kodukohta, kui olukord on stabiliseerunud ja me võiksime sellele kaasa aidata. Te äh, rääkisite ka Iisraeli-Palestiina konfliktist. ma olen veendunud omalt poolt, et on, konfliktile on lahendust, ÜRO resolutsiooniga oleme me kõik tuttavad, kuid on üks suur probleem, nimelt usalduse probleem usalduse puudumise probleem osapoolte vahest ning äh, me peame äh, aitama kaasa sellele, et äh, sõlmitud kokkulepetest peetakse kinni, kas Saudi Araabia Äh, ja äh, Araabia liitunud liitumist võiksid aidata kaasa sellele äh, ja kanda omalt poolt, aidata omalt poolt kaasa sellele, et sõlmitud kokkulepete tingimustest kinni peatakse. rohkem ma ei kõneleks, et anda võimaluse ka teistele kolleegidele, kes soovivad sõna ja suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest, aitäh! suur tänu ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel annan sõna härra Peterlele, palun! Spoštovani gospod podpredsednik, člani delegacije. ma tänan, härra asepresident, delegatsiooni liikmed, kallid kolleegid. Euroopa Rahvapartei nimel tervitan teid südamest ja meiegi avaldame kaastunnet Mekas toimunud katastroofi pärast jah, ja rahusõnum, rahu on ju, mis kõiki meid ühendab ja see on peatähtis meie parlamentide vahelises mõttevahetuses. aitäh, et rääkisite eh, väga selgelt faktidest eh, ja oma seisukohti tutvustasite. meil on väga tähtis teada, mis toimub Saudi Araabias. aitäh, et Jeemeni ja Süüria pagulasi vastu võtate. Eh, meiegi leiame, et tuleb leida poliitiline lahendus olukorrale ja oma hiljutises resolutsioonis me juhtisime tähelepanu sellele, et eh, meil on vaja tulemusi saavutada. mida on valmis ära tegema Saudi Araabia, et kriisi algpõhjused likvideerida? Äh, sellega tuleb tegeleda, kui me tahame pagulasprobleemid lahendada. suur tänu ja praegu on meil Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun uh,. Welcome, tere tulemast. mida te ütlete nendele inimestele, kes leiavad, et Saudi Araabia on probleemi osaline ja mitte lahenduse osaline? nendes probleemides, mida me praegu näeme. nimelt te võimaldate eh, terroristidel tegutseda neid rahastades, seda muidugi ei tehta valitsuse kanalite kaudu, aga eraallikatest küll ja need ei ole korralikult kontrolli all. see on midagi, mida ma olen näinud, kui ma olen käinud seal piirkonnas Iraagis Jordaanias, Liibanonis, Liibüas samuti. seal kuuleb väga palju selle kohta, et Saudi Araabia ei ole lahenduse osa, vaid probleemi osa, sest finantseerib kõige ekstremistlikumaid seisukohti, religioosseid äärmuslikke seisukohti ja loomulikult teie rivaliteet Iraaniga etendab siin teatud osa. ja selgid mõjutab seda, mis toimub Bahreinis, Jeemenis, samuti Süürias praegu. kui ma ütlesin, et ma olen käinud Saudi Araabias, siis ma pidasin silmas, et ma olin Saudi Araabia kohta koostatava raportööri autor ja ma hindan kõrgelt neid väga huvipakkuvaid inimesi, keda ma kohtasin Saudi Araabias. ja ma mõistsin paljusid vastuolusid seal ja ma austan väga Saudi Araabia naisi, kes võitlevad väga rõhuva süsteemi vastu ja ma ei räägi siin autojuhtimisest, ma räägin äh, seda äh, mehe äh, juhtivat rolli, meessaatjaga saavad naised ringi liikuda ja see, ma ütleks, on kodanike vabaduste piiramine, isikvabaduste piiramine me rääkisime just härra Raif Badawist, uhke Saudi araablane, kes ei loobu oma õiguste eest võitlemisest ja Ali Al-Nimr, noor mees, keda ähvardab pea maharaiumine ja ristilöömine. ma loodan, et seda ei juhtu ja et teie saate kasutada ära oma mõju ja selle ära hoida, sest see oleks ülimalt negatiivne Saudi Araabia imagole. jah, ma näen, millised vastuolud teil on oma ühiskonnas. aga ikka rohkem ja rohkem tekib kahtlusi Saudi Araabia rolli osas piirkonnas ja ka väljaspool piirkonda. Te näete, et ISIS on nüüd juba Liibüas. mida öelda neile, kes ütlevad, et Saudi Araabia on probleemi osa ja mitte lahenduse osa? suur tänu, konservatiivid reformist, Charles Tänu. Uh, suur tänu, ma tervitan eh, teid eh, ja meinugi fraktsioon avaldab kaastunnet nendele, kes, nende omaksetele, kes eh, lähedased hukkusid või kannatasid jah, Saudi Araabia on nüüd suurema vaatluse all kui kunagi varem ja seda nii välisjulgeolekupoliitilistel kaalutlustel kui ka inimõiguste olukorra pärast ja sisejuhtimise pärast. imago, mis Saudi Araabia rahvusvaheliselt on, on väga eh, erinev, teda kritiseeritakse, eh, ekstremistide toetamine Süürias ja pagulaste mittevastuvõtmine, te olete ÜRO konventsiooni ju selle kohta allkirjastanud, Süüria sunniaraablased Eh, on kõige suurem komponent eh, väljarändajatest Süüriast ja samas ma toe-, eh, jah, kiidan teid, et te president Mursi ja moslemi vennaskonna mm, küsimustes olete sekkunud ja Tripoli islamistid teie rivaalid eh, Katar ja Türgi toetavad neid, nii et kõik on väga segadust tekitav. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikas olukord on väga ohtlik eh, pärast Araabia kevadet ja lääne sekkumist Liibüas ja Iraagis on olukord väga keeruliseks läinud ja eh, legitiimne president Mansur Haadi tagandamine on teie pommirünnakute tagajärjel väga traagilise pöörde võtnud. jah, ja nüüd me näeme, et Lääs ja Venemaa on jälle lähenema hakanud Iraani suunal ja selleks ära hoida palju suurem oht ISISelt ja suur pagulaste vool sellest riigist Liibanoni, Türgisse ja Jordaaniasse. Türgi ja teie Saudi Araabia peate mõistma, et teie vaenlane on äh, äh, tõesti võidukas ja tuleb tehing sõlmida venelaste osalusel. ja teiegi riik peab osalema äh, läbirääkimistes ja möödunud aastal ma palusin, et teie kuningas Raif Badavile ja Ali Anrimlale mm, armu annaks ja Äh, Saudi Araabia jah, kõige suurem panus on olnud Palestiina ja Iisraeli rahuleppealased algatused ja siin on vaja uut stiimulit, et see pakett jälle arutelude objektiks saab, nii et pilt on kõik väga kirju. härra Puhnar. härra Puhnar. jah, isegi mina tahan väga tänada teid selle eest, et te Eh, oma delegatsiooniga olite valmis tulema meiega rääkima ja arutama neid tähtsaid küsimusi. jah, juba öeldi. Eh, aga kuidas teie näete Iraani uut rolli Lähis-Idas pärast neid lepinguid, mis nüüd sõlmitud on? ja mind huvitab ka väga see, Eh, millised on täpsed pagulaste arvud, mis teie olete vastu võtnud üksikutest riikidest? jah, see võib-olla ei ole niivõrd tähtis välismaailmale kui minu oma koduriigile, nagu te teate, Saksamaa on valmis väga palju pagulasi vastu võtma. ja veel üks tähtis küsimus. ÜRO-s tuleb süüdistusi et inimõigusi ulatuslikult rikutakse sõjatingimustes ja ma tahan teile meenutada seda, et kaks tuhat tsiviilelanikku on hukkunud ja neli tuhat on saanud vigastada. ÜRO teadete kohaselt kaheksakümmend kuus protsenti surnuid selles sõjas on tsiviilelanikud ja peamiselt just eh, Saudi Araabia lennurünnakute tagajärjel. ÜRO eh, on ikka ja jälle öelnud, et koolid, eh, usuasutused, haiglad, tsiviilinfrastruktuuri on rünnatud ja ka pagulaslaagrit samuti elektrisüsteem, veevarustussüsteemi on rünnatud. ma oleksin väga tänulik teile, kui te ÜRO nendel süüdistustel peatuksite. ja veel üks tähtis küsimus, mida te teete ja mida te olete seni ära teinud selleks, et sõjale lõpp teha? eriti, miks Omaani algatus on nurjunud ja tulemusteta jäänud, tänan. Thank you very much, Mr Carver. härra Carver. Thank you, chairman. Your excellency. suur tänu. suur tänu, äh, kõigepealt minagi tunnen kaasa palverändurite hukkumise pärast. ma tean küll, et teie riik tegi kõik, mis võimalik, et selliseid juhtumeid vältida ja kindlasti edaspidi tehakse palju enamalt selleks, et päästa, selleks, et hoida ära palveränduritega sellised juhtumid. tõepoolest, Euroopa Liit ja ka teised riigid on praegu keskendunud rändekriisile, sellega tegelemisele me teame, et Aafrikast ja Lähis-Idast on samamoodi liikumas inimesed Euroopa suunas me leiame, et teie riik äh, omab ühte suurt õhukonditsioneeriga tenti, mida tavaliselt kasutatakse äh, iga-aastase palverännaku ajal, aga kas vahest võiks muul ajal kasutada seda just äh, migrantide paigutamiseks? ja loomulikult me teame, milline on praegu see traagika Jeemenis ja siitkohalt ähm, edasi ma tahan küsida, milline on äh, Saudide väljumise strateegia Jeemenis ja milliseid konfliktijärgseid plaane on teie riigil juba välja pakkuda? ja see ennekõike seda, et äh, selleks, et täita seda tühimikku, mis võib tekkida lisaks palun äh, öelge, mida teie arvate sellest, et äh, Jeemen võiks jääda püsima iseseisva riigiga äh, või leiate, et siin peaks olema mingisugune teistsugune lahendus? ja lõpetuseks palun Ali Al-Nimrale ja Rahva Taavile anda kuningas Salmani poolt armu, aitäh! suur tänu, Maicel Tänak, palun! aitäh! mul on järgmine küsimus. kui toimuks rahvusvaheline konverents ja üritatakse leida lahendus Süüria kodusõjale, siis kas teie seal laua ümber kaasaksite ka Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Euroopa Liidu, Türgi, Iraani ja omaenda riigi? kas see oleks selline riikide raamistik, äh, mille raames te sooviksite seda otsust vastu võtta ja lisaks, äh, mis te leiate, mis oleks kõige õigem moodus äh, astumaks dialoogi Iraaniga ja vähendamaks pingeid? me leiame, et üha enam ja enam on õhus pinged selles osas, et tulevikus võib tekkida konflikt mis arvad, mida teie arvate, milline oleks kohane raamistik selle küsimusega tegelemiseks? Te olete Assadi ja ISISe osas võtnud positsiooni, millega ma nõus olen, aga kust teie teada pärineb nende rahastamine? kas te julgete välistada selle, et Saudi kodanike raha võib siin ka mängus olla? ja kui ma Tuneesias või Pakistanis käin, siis sealsed inimesed ütlevad, et nemad teavad, et radikaalsete imaamide rahastamine ja mošeede rahastamine pärineb just Saudi Araabia allikatest. kas te leiate, et selline maine on teie enda huvides ja kui tõepoolest see rahastus pärineb teie riigist, siis kas te leiate, et see aitab kuidagi panustada lepitusmenetlusse või tagamaks rahu nendes riikides? aitäh! Merci et Euh, Gilles Pagnon. Euh, Gilles Pagnon, palun. president. Euh, härra esimees, härra aseesimees, kõigepealt äh, minu sügav kaastunne selle tragöödia tõttu, äh, mis äh, Mekas mõnd-, mõned nädalad tagasi aset leidis. Saudi Araabia on Lähis-Idas väga suur jõud ja geopoliitiline tasakaal on äh, muutunud äh, pärast seda, kui Iraani tuumaküsimuses sõlmiti kokkulepe ja me kardame sellega seoses äh, edasisi arenguid. Türgi Al-Fasal ütles, et kui saavutatakse kokkulepe Iraaniga tuumaküsimustes, siis võivad teised Äh, riigid nõuda samuti õigust tuumaprogrammile. Äh, kuidas lood praegu on sellega, austatud asespiiker? Äh, Iraani tagasitulek piirkondlikule areenile, sellega seoses, milline võiks olla areng teie arvates teie naabritega? ja siis põgenikevoog Euroopasse pärast Süüria konflikti, samuti Iraagi konflikti ja mitmed äh, diktaator, mitmete diktaatorlike režiimide tõttu Sudaani piirkonnas, Eritrea piirkonnas. Äh, see näitab, et põgenikevoog ei kao kuskile. siin Euroopas äh, me kuuleme sageli, et äh, laheriigid ei võta piisavalt vastu äh, Süüria pagulasi. Saudi Araabia ei ole tegelikult äh, tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konventsioonile alla kirjutanud. kas teie võiksite meile täpsemalt rääkida sellest, mida teeb teie koduriik Saudi Araabia nende pagulaste vastuvõtmiseks ja Süüria konflikti leevendamiseks ja siis äh, jätkan rändeteemadel. meie toetame pagulaste teemalise maailmakonverentsi korraldamist lähtuvalt sellest mudelist, äh, mida äh, tehakse, korraldatakse Pariisis novembri lõpus, detsembri alguses maailmatasandi probleemil peaks olema maailmatasandi äh, lahendus, mida arvab Saudi Araabia sellisest algatusest korraldada selline rahvusvaheline pagulaste teemaline konverents, aitäh! suur tänu, Žil, ära pane ära, palun! Thank you very much uh.... suur tänu, esimees ma tahaksin nüüd teada, kas teie jaoks on äh, Daesh otsene julgeolekuoht Saudi Araabia jaoks ja mida peab ette võtma selleks, et äh, neid, äh, nendele võit saavutada ja edasi Süüria konflikti juurde. ja lisaks tahan teada, millist nõu on teil anda selleks, et et eh, stabiliseerida olukorda Süüria piirkonnas, seda selleks, et me ei näeks, kuidas suurel hulgal inimesi liigub sealt Euroopa suunas. lisaks, millist nõu on teil anda meile selleks, et me suudaksime paremini lõimida neid moslemeid, kes on tulnud eh, suurearvuliste gruppidena Euroopa riikidesse ja seda ennekõike viimaste kuude jooksul. Your Excellency, the floor is yours. suur tänu, Teie Excellence, palun I have seen uh, most of the questions are actually can be categorized. valdav enamus küsimusi taandub tegelikult ainult paarile konkreetsele teemale ja seega ma palun teilt luba pöörduda oma kolleegide poole abi saamiseks nendele küsimustele vastamisel kõigepealt Jeemeni teema. ja kui te nüüd lubate, siis äh, ma ei hakka konkreetselt vastama ühele või teisele küsimusele, mis siin esitati vastavalt esitamise järjekorrale, vaid kõigepealt vastan Jeemeni küsimustele tervikuna kõigepealt, mis äh, puudutab äh, neid inimesi, äh, kes on seotud Jeemeni konfliktiga ja me teame, et Saudi Araabia on toetanud legitiimset valitsust, siis äh, ma soovin siinkohal rõhutada seda, et küsimus peaks olema järgmine, kui paljusid oleme me suutnud peatada riigist lahkumast see on see küsimus, mille üle tuleb mõelda. me peame vaatama, milline oli Saudi Araabia roll toetamaks Jeemeni legitiimset valitsust. ja tegelikult meiepoolne tegevus on päädinud sellega, et äh, nii paljud inimesed ei ole pidanud riigist lahkuma, kindlasti mitte nii paljud kui Süüriast. mul ei ole täpseid arve teile praegu välja käia, aga kindlasti on see arv väiksem kui kõik need miljonid ja miljonid, kes on Süüriast pidanud lahkuma ehm, neid ei ole kindlasti nii palju kui see kaks ja pool miljonit, kes on Süüriast meile tulnud või isegi kusagil kuus miljonit, kes on pagenud Süüriast teistesse araabia riikidesse. me räägime siinkohal ikkagi hoopis väiksemast arvust. nii et meie oleme kindlasti aidanud kõiki neid, kes pidid Jeemenist lahkuma, kõik need, kes läksid riigist lõuna poole, on saanud juba vaikselt võimaluse hakata tagasi liikuma oma kodukohtadesse ja me teame, et äh, vastavad äh, võitlus, vastane väed on juba taandumas. ja Huti vägede poolt äh, varem vallutatud alad on juba vabastatud. lisaks need relvastatud üksused, mis mis ähvardasid ja ohustasid kohalikke inimesi, on samamoodi hävitatud, need on laiali saadetud, seda ei ole me veel küll Süürias näinud, aga Jeemenis on see kõik teostunud. nii et me võime teile üle kinnitada, et need hukkunute arvud, mis siin välja käidi, öeldi, et kaks tuhat inimest on hukkunud ja siin räägiti ka numbrist kuus tuhat, et meie oleme süüdi selles. Saudi Araabia on järginud rahvusvahelist õigust meie ei ole kunagi tundnud huvi selle vastu, et hävineks infrastruktuur Jeemenis. me ei ole ka kunagi soovinud idealiseerida neid väeüksusi, mis on kujutanud endast ohtu tsiviilelanikele. kõik sihtmärgid, mida tabati, mida rünnati, olid sõjaväelise iseloomuga loomulikult saab alati ja igas äh, sõjalises konfliktis olema ka inimkadusid, aga meie oleme olnud äärmiselt ettevaatlikud. meie valitsus on andnud teada, et nad on võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks seda, et erinevad kaotused oleksid võimalikult miinimumi lähedale viidud mis puudutab seda, kuidas meie oleme saanud Jeemenit toetada ja mida kõike me omalt poolt oleme teinud, äh, tagamaks, et me saaksime Jeemenist äh, oma üksused välja tuua, siis meie väljumise strateegia näeb, äh, et peab olema vastavalt resolutsioonile kaks, kaks, üks, kuus, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kaks, kaks, üks, kuus. ja selle kohaselt huutid peavad pöörduma tagasi ja andma ära kogu oma relvastuse, vabastama kõik vallutatud alad, lahkuma kõikidest nendest linnadest, mis nad on jõuga vallutanud. nii et see süsteem on vägagi selge. meil ei ole mingit huvi Jeemenisse jääda, Saudi Araabia ei soovi sekkuda Jeemeni riigi siseasjadesse. Saudi Araabia ei soovi näha seda, et Jeemeni riik kuidagi jagatakse osadesse, sugugi mitte, Riadis toimus konverents, seal kogunesid erinevad poliitilis-, Jeemeni poliitiliste rühmituste esindajad meie toetame föderaalset valitsussüsteemi Jeemenisse, saudiaraablased pooldavad seda, et jeemenlased saaksid tööta, elada harmoonias ning et kõik osapooled saaksid võimaluse riigi juhtimises osaleda. niipea, kui resolutsioon kaks, kaks, üks, kuus leiab rakendamist ja kõik selle resolutsiooni tingimused täidetakse, sealt edasi puudub meil igasugune huvi viibimaks edasi Jeemenis. nii et meie jaoks on see teema väga üheselt mõistetav. ja nüüd, kui lubate, siis äh, lähen edasi järgmise teema juurde. ja selleks on Süüria. And uh, the question is involved ja küsimus on siis järgmine. kõigepealt Saudi Araabia olla öö, osa põhjusest, miks olukord Süürias selline on. ja teine küsimus, et me toetavat mitmesuguseid usurühmi Süürias ja ka ISIS-t toetavat me. või et meie oleme probleemi jätkumis üldse süüdi ISISega. see mõte või ma ei taha öelda süüdistus lausa. Saudi Araabia on üks esimesi riike, kes on kannatanud terrorismi käes. ja üks esimesi riike, kes kuulutas ISISe piirkonnas terroristlikuks rühmituseks ja me kirjutasime alla ja osalesime kõikides jõupingutustes, mis olid suunatud ISISe vastu, kasutades sõjalist jõudu ka. nii et Saudi Araabia on kõvasti vaeva näinud, et osaleda kõikides rahvusvahelistes jõupingutustes selleks, selleks, et leida poliitiline lahendus Süüria jaoks juba Genf ühe esimesest päevast peale. Saudi Araabia on kadunud kuninga Abdullah ajal sellega tegelenud kogu aeg ja kuningas Abdullah isiklikult esines asemis et loobuda jõu kasutamisest tsiviilelanike vastu ja et säästa piirkonda nendest katsumustest. kuidas saab Saudi Araabia toetada terroristlikke rühmitusi, kui ta ise kannatab nende käes ja kogu aeg on üles kutsunud rahvusvahelisi organisatsioone ja rahvusvahelisi keskusi loonud ja toetanud neid miljonite dollaritega eesmärgiga võidelda terroristide vastu. ja mitte ainult ISISe vastu, vaid ka teiste relvastatud terroristlike rühmituste vastu. ja me oleme nõudnud, et need pandaks mm, kuritegelike organisatsioonide nimekirja ja iga kodanik meil, kes osaleb või tunneb isegi sümpaatiat nende äh, organisatsioonide vastu, rikub seadust ja talle kohaldatakse kriminaalmenetlust. nii et Saudi Araabia on väga äh, ranged seadused äh, koostanud, mis puudutavad raha liikumist ja me jälgime kogu aeg rahavoogude kulgemist, tagamaks, et raha ei läheks ühelegi sellisele organisatsioonile. väga lihtne fakt. mina ühelt kontolt paigutan raha teisele oma kontole. enne, kui ma kannan üle isegi tuhat reaali, kolmsada dollarit oma teisele kontole, küsitakse minult, mis eesmärgil, kuhu, kes, isegi kui tegemist on minu oma kontoga, ma pean ikkagi kõik deklareerima ja viitenumbriga varustama. nii et väga ranged äh, seadused on meil olemas ja ma arvan, et meil on ka kõige rangem finantsjälgimissüsteem kogu piirkonnas. Need on lihtsad, kiired vastused selle kohta, mis puudutab võitlust ISISe vastu ja terroristlike rühmituste kriminaalkorras karistamine. tänaseks me oleme Riadis öö, kinni pidanud öö, grupi, grupeeringuid, mis on ISISega seotud, meie rahvas kannatab samuti nende pärast neil ei ole midagi püha, isegi eh, pühakodades. Eh, nad ei tee vahet sunnide või šiitide vahel, nad rünnivad, ründavad meil nii sunni kui šiitide mošeesid. Eh, mis huvi võib meil olla selle vastu, et toetada neid haigeid inimesi? meie oleme riik, kes tahab rahus elada me oleme riik, kellel on normaalsed inimesed, perekonnad, kes tahavad oma lapsed üles kasvatada ja mm, osaleda mm, kogukonnaelus. jah, meil on oma erimeelsused, meil on erinevad kultuurid, usud, aga me armastame rahu, me oleme rahuarmastav rahvas, meil on ka pered nagu teilgi, meil on samasugused unistused oma perede jaoks, oma rahva jaoks, selles osas, kuidas meie riik peab edasi arenema, me ei ole huvitatud konfliktidest. Saudi Araabia ei ole mitte kunagi kaheksakümne viie aastase ajaloo jooksul sekkunud ühtegi konflikti piirkonnas või sõtta piirkonnas. ja alati oleme rõhutanud oma öö, äh, poliitikas, et me ei ole huvitatud sekkumisest mõne teise riigi siseasjadesse. nüüd, mis puudutab lahendust Süüriale ja kas me oleme osa, huvitatud sellest, et osaleda rahvusvahelistes jõupingutustes lahendada Süüria probleem, loomulikult me oleme seda. me oleme huvitatud öö, öö, osalemast öö, koos mis tahes organisatsiooniga maailmas selles, sest me tahame verevalamise peatada. Need massimõrvad, mis on toime pandud Süüria rahva kallal, peatada. me ei ole rahul sellega, mis toimub meie vendade ja õdedega. selle jaoks platvorm on juba loodud, Genf üks on ju juba olemas ainus asi, mis jääb teha, on üles enda tahet rahvusvahelisel üldsusel ja vahendada. ja ellu rakendada Genf üks otsused ja see on väga lihtne. ma olen hommikul teie ekstsellentsiga arutanud Äh, seda erinevate opositsiooniliste rühmitustega, kes on küll erimeelsustel, aga neid võib kokku tuua ja üritada üheskoos lahendust leida. aga loomulikult see on väga hull olukord, kui rahvusvaheline üldsus lubab Bashar al-Assadil olla osa lahendusest kuidas me siis veename Süüria rahvast, et see on teie lahendus pärast seda, kui sajad tuhanded on hukkunud Assadi agressiivsuse tõttu? aga ma kinnitan teile, Saudi Araabia on mis tahes jõupingutuste esirinnas, mis aitavad lahendada Süüria küsimuse ja ka kõik rahvusvahelised konfliktid lahendada, me oleme valmis aitama, et kus tahes maailmas rahu saavutada. Uh, nüüd, mis puudutab Omaani valitsuse jõupingutusi, ei midagi konkreetset, sest see ei puuduta neid Jeemeni, kui nemad on lahenduses kokku leppinud, siis ei ole Saudi Araabial enam midagi teha. meie tulime selleks, et toetada valitsust, jälle ta suutlik, tegevussuutlikuks muuta ja mm, likvideerida see võimu kuritarvitamine sõjaväelaste poolt, ära hoida mis tahes sekkumine ja relvade jõudmine valedesse kätesse, et ei toimuks uusi massimõrvasid, nii nagu Süürias praegu toimub. sellist rolli me tahtsime Jeemenis täita. ma arvan, et ma olen vastanud kahele kõige tähtsamale küsimusele, nimelt Süüria ja Jeemen. nüüd kuidas peatada pagulaste voog ja mida Araabia riigid saavad ära teha. ja minu peamine vastus on selge. peatage konfliktid, lõpetage massimõrvad ja leidke põhjused, miks inimesed tahaksid tagasi tulla oma kodupaika, nii me üritame teha Jeemenis. ülejäänud inimesed Süüriast peavad ka lahkuma veel, neil ei ole põhjust sinna jääda, sest seal on praegu tohutu kaos, keegi ei tea, kus öö, olla, sest kõik on juba kaoses Süürias. ja valitsus ei kontrolli rohkem kui viit, viit protsenti oma territooriumist, nii et rahvusvaheline üldsus peab algatust üles näitama, sest nagu teie ekstsellents mulle ütles, kogu maailma üldsus peab nüüd tagama, et see olukord laheneks, jah tuleb aktiivselt tegutseda, vastasel korral lahendust ei tule. ma olen selles päris kindel. aga kui palju saavad Araabia riigid veel ära teha? Araabia riigid eriti pidades silmas seda, et inimesed on valmis elama Süürias, Jordaanias, Liibanonis, oma koduriigile lähedastes riikides, aga need riigid enam ei suuda äh, Äh, rohkem vastu võtta, nad ei taha meile tulla, ütlen teile ausalt, sest see on liiga kaugel nende kodust. aga kes tahab tulla, me oleme vastu võtnud. me ei ole kedagi tagasi saatnud. kõik, kes tulevad, me võtame vastu. aga probleem on selles, et nemad tahavad lahkuda. Neil on unistused. ja sellepärast teiegi hakkasite neid omale saama. nii et ausalt öeldes ainus lahendus on lahendada konfliktid ise ja tagada, et väljavool ei toimuks. ja tahaksin paluda, et üks minu kolleegidest vastab proua Gomesi küsimusele, et Saudi Araabia on probleemi osaline sellega, et toetab terrorismi ja see rõhumine ja rivalitsemine Saudi Araabia ja Iraani vahel ja kuidas kannatavad naised Saudi Araabias eriti inimõiguste vallas ja tingimused, milles nad viibivad. ma palun, et minu kolleeg vastaks terrorismi toetamise kohta Saudi Araabia poolt ja ka naiste õigusest räägiks Saudi Araabias. Uh, first of all, thank you very much for having us. It's a suur tänu. kõigepealt uh, suur tänu küllakutse eest, meil on suur rõõm olla siin teie ees. väga huvitav arutelu. ma põhimõtteliselt kordan seda, mida siin juba öeldi. Saudi Araabia mõistab terrorismi ja terroristid hukka äh,. Uh, igakujulise terrorismi terrorismil ei ole mitte mingisugust õigustust ja kuningas Abdullah, jumal õnnistagu tema hinge, on öelnud, et terrorism ei ole, ei kuulu kokku ühegi kultuuri, usu ega poliitilise süsteemiga. ja seda on öelnud ka meie islami asjade minister, kes on öelnud, et moslemi haritlased, akadeemikud, intellektuaalid peavad Äh, rahva valgustamise ja harimisega oma kohustust täitma ning hoidma ära nende äh, kaldumist ekstreemsusele. Äh, äärmuslus ei ammuta tõelisest islami religioonist inspiratsiooni. islam on rahumeelne religioon. ma tean, et te olete kuulnud seda korduvalt. islam oma õigel kujul on rahumeelne usk kaasaegne usk, usk tänaseks, usk homseks, usk eilseks, see on väga äh, paindlik, äh, ajas arenev usk. aga jah, islamit äh, kasutatakse kurjasti ära, islamit tõlgita, tõlgendatakse öö, oma suva järgi, Koraani tõlgendatakse oma suva järgi ning öö, islami väärtusi ja ideoloogiat moonutatakse ohtlikud on need, kes õpetavad neid moonutatud äh, väärtusi lastele koolis, aga seda teevad indiviidid, mitte massid, mitte valitsused. aga nagu igal pool maailmas, äh, vähemuste häält kuuldakse kõige rohkem. positiivsest küljest võib öelda, et äh, meie valitsus on teadlik nendest moonutustest ja ekstremistlikest ideoloogiatest ning me püüame neid inimesi tuvastada ning kanda hoolt selle eest, et nad ei saaks äh, noortele äh, ligi. samuti püütakse meie äh, riigikoolide õppekava muuta, et tõsta üldiselt teadlikkust ning rõhutada usulise mõõdukuse vajalikkust selleks, et juurida välja vihanähud. kuningas Abdullah stipendiumiprogrammi üks eesmärke oli just nimelt see, Ähm, meie eesmärgiks ei olnud see, et üliõpilased lahkuvad kodumaalt ning tulevad tagasi ja äh, oma uue kraadiga, vaid vastupidi. Äh, meie haritlased räägivad äärmusluse vastu ja meil on ka Pilsnari rehabilitatsioonikeskus, äh, mis on mõeldud just nimelt mürgitatud meelte puhastamiseks meil on äh, terroristlik, ütleme, vastane tegevus, aga terrorismivastasete kampaaniatega telekanalites me mööname, probleem on olemas ja me võitleme selle probleemi vastu, aitäh. Teie ekstsellents äh, Iraan ja tuumaküsimus, palun. Äh, ma paluksin vastata ühel oma kolleegidest ka Iraani kokkuleppe teemadel ning mida me arvame sellest Iraani tuuma äh, kokkuleppest ning äh, Iraani, Iraani rollist äh, Saudi Araabia kontekstis. härra Al-Shammari, palun. شكرا لكم وشكرا لكم على استضافتنا في هذا المؤسسة suur tänu suur tänu, et te kutsusite meid külla oma äh, auväärt asutusse. Te küsisite meie suhete kohta Iraanist äh,. ajalooliselt meie suhted Iraaniga ei olnud sugugi viletsad, sellepärast et meie riigid on koos arenenud, aga piirkondlik probleem äh, seisneb selles, et milline et, et Iraani äh, roll on kasvamas äh, Araabia riikide hulgas ning see võib seada ohtu ka Saudi Araabia julgeoleku. Äh, Iraan mõjutab Jeemeni, Süüria olukorda ja nagu te teate, Saudi Araabia riiklik julgeolek tugineb suurel määral Jeemeni, Jeemeni stabiilsusele Äh, ja sõltumatusele. ja äh, viis pluss üks raamkokkulepe Iraaniga, äh, me tervitame seda kuid äh, äh, Iraan äh, peab keskenduma enda arengule ja peab vähem sekkuma teiste riikide tegevusse. seda raamlepingut ei tohi kasutada ära ettekäändena Iraani poolt selleks, et piirkonda, piirkonna stabiilsust ohtu seada. Iraani roll on just nimelt see meie arvates. Bahrain, Iraak, Süüria ja praegusel hetkel ka Jeemen on selles kontekstis olulised. kui Iraan ei sekku nende riik, riikide siseasjadesse, siis on meie piirkonna stabiilsus ja see on meie jaoks tähtis, seda me soovime ja me paluksime Iraanil äh, sellest lähtuda, aga äh, paraku meil ei ole vastast, äh, meil partnerit, sobivat partnerit Iraani valitsuses, kes oleks õige partner see süüdistus, et Saudi Araabia rahastavad terri-, terrorismi, mitte ühtegi tõendit, mitte ühtegi rahvusvahelist dokumenti pole, mis äh, selle, seda süüdistust tõendaks. meie oleme lähtunud väga rangetest põhimõtetest oma äh, ülekannetes, mitte ükski rahastamisvahend ei lahku meie kuningriigi territooriumilt ilma, et äh, läbi oleks viidud range kontroll ning pole ühtegi tõendit selle kohta, et Saudi Araabia oleks äh, terrorismi rahastav riik, vastupidiselt Iraanile. ja äh, Neid selliseid süüdistusi pole keegi kunagi suutnud tõendada ja ei tohi kunagi lahkuda, lähtuda sellistest suvalistest süüdistustest, mida niisama tuulde loobitakse. otse vastupidi, Saudi Araabia võitleb terrorismi vastu ning karistab igasugust terrorismi rahastamist karmilt. ja lõpetuseks kasutaksin võimalust ning paluksin edastada meie kutse ka teie välisministrile ning äh, me ootame teda või esimesel võimalusel meie välisasjade komisjonis, aitäh! meie järgmine päevakorrapunkt on ähm, ülevaade välisasjade komisjoni ajutise delegatsiooni visiidist Serbiasse ja Kosovosse kahekümne kolmandal ja kahekümne viiendal septembril kaks tuhat viisteist. Thank you very much. C'est euh, la délégation euh, de la commission. välisasjade komisjon. komisjoni delegatsioon äh, külastas Serbiat ja Kosovot äh, eelmisel nädalal ja see delegatsiooni visiit leidis aset äh, koos inimõiguste alakomisjoniga. käisime Belgradis ja kui lubate. Äh, suur tänu. aga ma üritan siin rääkida külastusest Belgradi ja Pristinasse. meie visiit leidis aset äärmiselt huvitaval ajahetkel rändekriis on äh, täies hoos ja nii et saime rääkida oma partneritega Serbias sellest samast rändeprobleemist, pagulaste probleemist rääkisime äh, vabaühendustega, kodanikuühiskonna esindajatega, poliitikutega, äh, parlamendi spiikriga, peaministriga, meie kolleegide parlamendiliikmetega, ombudsmaniga Belgradis äh, käisime vaatamas ka infokeskust, mille linnavalitsus ja vabatahtlikud on äh, püsti pannud äh, varjupaiga taotlejate jaoks. käisime ka ühes pealinna osas, kus pagulaste, pagulased peatuvad kus pagulased peatuvad telkides, oodates lahendust oma olukorra probleemile. ainult üheksakümmend üheksa koma üheksakümmend üheksa protsenti inimestest tulevad Serbiasse selleks, et riigist läbi sõita. ainult kuussada varjupaigataotlust on esitatud kogu selle perioodi jooksul Serbias ja kallid kolleegid, tõdesime, äh, eriti Rahvapartei kallid kolleegid, palun, et äh, tõdesime, et pagulaste hulgas suurem osa on pärit Iraagist ja Afganistanist ja sugugi mitte Süüriast see tendents on, see viimane tendents on alles hiljutine. ja me käisime, kohtusime ametivõimudega, avaldasime neile tunnustust, et nad on suutnud rändevoogudega toime tulla, kes nende riiki läbivad. kohtusime ka peaministriga neljapäeva hommikul, kohtumine peaministriga oli väga pingeline, sellepärast et loomulikult see leidus, leidis aset just siis, kui oli tekkinud pinge Horvaatia ja Serbia vahel seoses äh, piiri, äh, piiride blokeerimisega ja, ja mitte ainult veoautode, vaid ka inimeste tasandil ja, ja see just oli väga kuum teema äh, mitte ainult diplomaatilisel tasandil, vaid poliitikute vahel üldiselt. ja meil oli tõesti võimalus siis sellest rääkida oma kolleegidega. üldiselt äh, võib öelda, et äh, rändeküsimus oli loomulikult kõige kuumem teema, aga meie, kõik meie vestluspartnerid rõhutasid, et oluline on läbirääkimiste peatükkidega äh, jätkata ning tuleks jätkata ka Pristina dialoogi tasandil meie kohtumised ajakirjanikega olid väga olulised, samuti ka kohtusektor, rääkisime ombudsmaniga. see oli üks huvitavamaid kohtumisi visiidi käigus. aga üldiselt oldakse seisukohal, et peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamine aitaks arengule kõvasti kaasa. ombudsmaniga kohtudes rõhutasime et me kõik fraktsioonid toetavad ombudsmani tegevust. ombudsman oli, sattus üsna hiljuti peaministri rünnaku alla peamiselt ja äh, nüüd on dialoog peaministri ja ombudsmani vahel ning olukord on üldiselt rahunenud. see äh, dialoog muutus vahepeal päris agressiivseks aga, ja siis külastasime ka Pristinat. ja rääkisime Kosovo teemadel ning Belgari ja Belgradi Pristina dialoogi äh, teemadel, integreeritud äh, piirihalduse teemal ja Kosovo poliits koos EULEX-iga nõuandvas rollis, mitte siis ise tegutsevana, vaid ainult nõuandvas rollis, kontrollivad piiri ja ja seal meie Pristina partnerid olid, tundsid väga suurt huvi kahekümnenda augusti kokkulepete vastu. peamiselt Serbia kohalike omavalitsuste liidu küsimuse kohta, kui ähm, isa Mustafa tuli parlamenti, et seda tutvustada, siis äh, tutvustati teda, siis võeti teda munadega vastu, kuid äh, õnneks äh, oli ta kohtunud nii opositsiooni kui valitsuse erakondade esindajatega ja räägitud, räägiti siis kokkuleppe üksikasjadest ja Belgradis äh, räägiti kõige rohkem äh, läbirääkimiste peatükkide avamisest enne aasta lõppu, aga Kosovos oli kõige kuumemaks teemaks viisasüsteemi liberaliseerimine. seda küsimust rõhutasid kõik. üheksakümmend viis äh, tingimust on veel täitmata. enne seda ei saa peatüki veel lõpetada ja seda me rõhutasime ka oma koostööpartneritele Kosovos. Äh, väga huvitaval ajahetkel leidis aset see meie visiit, väga pingelisel ajahetkel, väga aktiivsel, kuumal ajahetkel, kui nii võib öelda, ja tegime tõesti äh, head koostööd meie inimõiguste allkomisjoni kolleegidega ning suurem osa välisasjade komisjoni kolleegidest on äh, tegelikult ka inimõiguste allkomisjoni liikmed ja nüüd saab sõna Antonina Pitsula, kes äh, samuti osales äh, selle, sellel visiidil ja siis pärast Radas. gospodine predsjedavajući, upravo ste. suur tänu, esimees. teil on õigus, meie külastus Belgradi ja Pristinasse oli tihedalt seotud pagulaste kriisiga. me külastasime kahte riiki, see oli meie eesmärk, need kakskümmend riiki on erinevad, erinevalik integratsiooni tasemel Euroopa Liiduga liitumise protsessis ja mõlemal on vägagi intensiivsed läbirääkimised aga samas nende kahe riigi vaheline dialoog on sama oluline kui integratsioon ja seetõttu me õnnitlesime neid äh, augusti kokkuleppe sõlmimise üle. peaks avama oma esimese peatüki. see on äh, perioodi algus, kus me kõik jälgime tähelepanelikult, mis Serbias toimub ja ku-, ku-, sõjakuritegude kohtu trip-, moodustamine, tribunali moodustamine oli oluline samm ja samuti äh, Montenegroga sõlmitud piirikokkulepe. Euroopa Liidu liikmelisus, liikmelisust toodetakse mõlemas riigis suurel määral, aga mõlemas riigis on probleeme korruptsioonivastase võitlusega, korruptsioon on kõrgel tasandil, samuti ajakirjandusvabaduse praegusel hetkel ei vasta Euroopa Liidu kriteeriumitele, hoolimata sellest, milline on või täpsemalt öeldes just täpselt sellepärast, milline on meediaettevõtete omanike kooslus. me peame samuti hoidma silma peal toimivate kodanikuühiskonna institutsioonide arengul. ka äh, luureorganite üle tuleks teostada järelevalvet ja erinevalt Serbiast, kus opositsioon on nõrgemal positsioonil, on Kosovo opositsioon äh, valmis rääkima oma rahulolematusest ähm, valitseva jõuga. see on demokraatliku ühiskonna märk, kuid Serbia, Serbias loomulikult äh, on opositsiooni nõrgenemine üks märke, mis võib anda aimu võimalikust tulevikust, tulevasest poliitilisest kriisist ja suur tänu kõigile, kes aitasid ette valmistada meie visiiti Serbiasse ja Kosovosse, palun. aitäh! suur tänu, härra Radoš! Hvala lijepa gospodine suur tänu, härra esimees. see visiit leidis aset väga olulisel ajahetkel ja äh, kahekümne viienda augusti kokkulepe äh, oli just toimunud, äh, samuti ähm, piirilepingu sõlmimine Montenegroga. ja kõige olulisemaid teemasid äh, ei, tegelikult ei käsitletud valitsuse liikmete poolt, mis puudutab ajakirjanduse esindajatega kohtumist, vabaühendustega kohtumist ja ähm, ombudsmaniga kohtumist, siis nendega rääkisime kõige tähtsamatest küsimustest nagu reformid ja demokraatlik protsess ühiskonnas, aga valitsuse esindajatega paraku äh, tingimust, selle, praegustes tingimustes mitte. Äh, räägiti rohkem sellest, äh, kui hästi Serbia tuleb pagulaste vooga toime. kui me räägime sellistest tähtsatest küsimustest nagu ajakirjandusvabadus, siis paraku ei ole pärast meie viimase resolutsiooni vastuvõtmist saavutatud mingisugust märkimisväärset edu. meedia erastamise protsess on selline, et äh, valitsus võib jääda äh, kontrollivaks omanikuks äh, iseäranis kohaliku tasandi ajakirjandusväljaannete puhul. mõningaid meedia ettevõtteid võivad osta inimesed, kelle rahalised vahendid tulevad kahtlust äratavatest allikatest. ja see võib vähendada meediavabadust. mõningaid riike tuleks kiita sammude eest, kuid ähm, kahekümne viienda augusti kokkulepe on tegelikult deklaratiivne kokkulepe ja jääb mõningates küsimustes teadlikult ähmaseks. Serbia on teinud väga häid avaldusi ja Berger-Selbet on kiidetud pagulastega tehtava töö pärast, kuid me ei tohiks sellepärast sulgeda silmi mõningate teiste tähtsate teemade eest, paraku me ei saanud nendest asjadest rääkida üheski, ühe, kummagi riigi valitsuses. ja kui ühiskonnas ei toimu tõelised muutused, kui asjad jäävad ikkagi ainult deklaratsioonideks, siis äh, Euroopa integratsiooniprotsess ja siseprotsessid Äh, ei ole pikemas perspektiivis piisavalt kvaliteetsed. suur tänu ja suur tänu minu poolt ka sekretäriaadi liikmestele, liikmetele, kes meid aitasid ja ka Belgradi Euroopa Liidu delegatsioonile ning äh, ka kolleegidele Pristinas, kes äh, samuti võtsid meid hästi vastu kas muude küsimuste all on kellelgi midagi tõstatada, kui ei, siis järgmine koht, koosolek leiab aset kaheteistkümnendal oktoobril Brüsselis. suur tänu teile ning head õhtut kõigile! Are we always good?